tere päevast, lugupeetud daamid ja härrad. palun istuge oma kohtadele. Thank you very much. suur tänu teile. I hope ma alustan tänast äh, kohtumist. ja kõigepealt alustame päevakorra kinnitamisest. ja mul on üks väike märkus. ja see puudutab meie päevakorda ma tervitan proua Kretsut, kes on taas äh, siin, et äh, meie komisjoni liikmetega mõtteid vahetada, kuid ta peab lahkuma. ta peab lahkuma umbes kuusteist viiskümmend. viisteist viiskümmend, sest äh, toimub komisjoni kolleegiumi erakorraline koosolek. nii et selline pisikene muudatus. nüüd võime siis jätkata oma tänast koosolekut ja kõigepealt me kaks minutit hääletame. sest mul ei ole mingisuguseid teadaandeid teha. kas keegi soovib midagi öelda äh, päevakorra kohta? ei soovi. siis äh, lähme hääletamise juurde. täna me hääletame struktuurireformi tugiprogrammi kehtestamist ajavahemikuks kaks tuhat seitseteist kuni kaks tuhat kakskümmend nagu te teate, kahekümne üheksandal novembril kaks tuhat kuusteist võttis komisjon vastu raporti, mille autorid olid Lambert van Nistelrooy ja Konstantse Kreel. ja see, selles oli ka mandaat institutsioonide vaheliste läbirääkimiste alustamiseks üheteistkümnendal jaanuaril kaks tuhat seitseteist. ma et, ka teavitasin teid kolmepoolsete läbirääkimiste osakorra, olukorrast ning võin teile täna öelda, et kaheksandal veebruaril kaks tuhat seitseteist jõuti mitteametliku kokkuleppele mitte läbirääkimismeeskondade ja nõukogu vahel. tegemist on väga hea paketiga ning parlament suutis siin saavutada parlamentaarse järelevalve ja partnerluse osas äh, mitmeid äh, soovitud äh, edusamme ning see puudutas ka uue programmi läbipaistvat juurutamist. samuti tegime kõik selleks, et ka suureneks majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus. enne kui me hääletame elektrooniliselt, mis on väga lihtne, kas sooviks raportöörid midagi lisada? ei soovi. härra Van Nistelrooy lühike märkus, mis puudutab äh, koostööd äh, regikomisjoni ja, ja õigusasjade komisjoni vahel, siis äh, kolmepoolsete läbirääkimiste <laughs> esime-, osalisena, kui te vaatate parlamendi töödokumenti, siis näete, et see oli äärmiselt teoreetiline lähenemine, kus polnud mingi, mingit otsest seost ühtekuuluvuspoliitikaga pärast seda, mis toimus komisjonis ja meie, meie komisjonis eh, ja läbirääkimisi on selge see, et asi ei ole enam liikmesriigis, mis peaks üksinda tegutsema ettepanekute esitamisel, struktuurimuutuste, struktuursete muutuste läbiviimisel, vaid ka regioonid ja linnad tuleb kaasata ning teine asi, mis on äärmiselt oluline, on see, et peame mõtlema ka selle peale, mida ühtsuskuuluvuspoliitika juba praegu teeb sest praegusel hetkel on nii, et eh, kolm neljandikku riigipõhistest soovitustest on juba seotud eh, majandusliku või sotsiaalse ühtekuuluvusega ning samuti ka erinevate programmidega ja see tasakaal on väga selgesti nähtav ning loodetavasti tänane hääletus ja täiskogul varsti toimuv hääletus eh, näitavad, et meil on erinevad instrumendid, millel on lai äh, toetus, mis äh, on seotud sellega, mida me praeguseks äh, juba teeme ja teinud oleme ning äh, meie Konstantse Agrelliga just selles osas tegime kõvasti tööd, nii et suur tänu kõigile ja kes meid nii, kõigile neile, kes meid nii palju on abiks olnud ja suur aitäh ja loodetavasti hääletus läheb nüüd hästi. suur tänu, lähme hääletuse juurde ning me hääletame elektrooniliselt nimeline hääletus, palun kasutage oma hääletuskaarte. me hääletame kokku lepitud teksti vastavalt läb, eh, kolmepoolsetele läbirääkimistele menetlusreeglile kuuskümmend üheksa F neli kohta, mis puudutab Euroopa Parlamendi ja Nõukogu vahel eh, eh, kokku lepitud teksti struktuurireformi tugiprogrammi kehtestamise kohta vahemikuks kaks tuhat seitseteist, kaks tuhat kakskümmend. ja nüüd hääletus on alanud. EFTD and um, plus one, socialists have plus three, according to this. Okei okay,, I have to interrupt. nii, pean hääletuse katkestama. palun kontrollige, kui palju liikmeid on meil siin. Because we have three more votes. sest äh, meil on kolm üleliigset hääletajat. no okei okay., so we vote. nii pro-, hääletame uuesti, vabandust, see tehnika ei tööta väga hästi, meil oli sama probleem ka eelmine poolt, niisiis hääletus on alanud juba teist korda. And the vote is closed. hääletus on lõppenud. ja no, tekst on vastu võetud. kakskümmend kuus poolt ja üheksa vastuhäält. suur tänu teile, suur tänu raportööridele uh,. Thank you no,, uh, I suur tänu, nüüd hääletus on lõppenud, uh, rohkem meil täna hääletada pole vaja ja nüüd võime minna kohe mõttevahetuse juurde volinik Retsuga. ma ei kavatse selgitada, miks te siin olete meil äh, oli rõõm teiega kohtuda eelmine kord erakorralisel koosolekul ja nüüd annan teile koheselt sõna. suur tänu teile, proua juhataja, lugupeetud äh, regikomisjoni liikmed, äh, kallid kolleegid, tere hommikust, nagu kõneleja ütles, juba algusest peale ma ei saa kahjuks kauaks jääda ning mitte nii kauaks, kui ma tahaks, sest täna, see teile sain teada, et täna toimub komisjoni kolleegiumi erakorraline kohtumine, loodetavasti suhtute mõistvalt. igatahes suur aitäh teile kutse eest siia, siin kohtumisel osaleda. kaks nädalat tagasi, ütles proua esimees, oli meil võimalus rääkida eh, rahvusliku katastroofi ettepanekut, ettepanekust ning eh, on vaja, et Euroopa Liidu solidaarsus jõuab kõigile, kõigi liikmesriikideni, kellel abi vaja on, kui nagu tekib tõesti raske olukord, nagu näiteks maavärin Itaalias, aga ka <clears throat> teiste looduskatastroofide puhul. ja mm, seda arutelu endiselt peetakse ja sooviksin lisada lihtsalt, et olen täielikult valmis edasiste selgituste jagamiseks, et eh, toimuv töö eh, läheks võimalikult kiiresti selles küsimuses arvan, et äh, äh, konstruktiivne koostöö meie vahel on äh, äärmiselt oluline struktuursete muudatuste läbiviimiseks. arvan, et praegu on, meil on uus võimalus ka uue omnibus ettepanekuga seoses. <clears throat> nagu te teate, meie kõik, eriti teie Euroopa Parlamendi liikmetena ning riigikomisjoni liikmetena olete kaua juba soovinud äh, ühtsuspoliitika lihtsustamist, ma arvan, et meiepoolne ettepanek teeb elu lihtsamaks äh, kõigi jaoks, samas säilitades äh, stabiilse võrgustikuga koha peal, samas olen kindel, et see aitab tugevdada ka investeerimisplaani, et äh, mis tooks kaasa ühtlasi suuremaid investeerimisvõimalusi koha peal. Toe-, loedan ka äh, adekvaatsetele poliitilistele otsustele koha peal, et et vaja, abi jõuaks abivajajateni võimalikult kiiresti ning olen valmis teie küsimustele vastama. samas mõtlesin täna keskenduda kolmele küsimusele, kõigepealt ühtsuspoliitika rakendumine, selle tulevik äh, ning kasutamine. tahaksin nendest äh, rääkida enne, kui arutelu peale hakkab. mis puudutab ühtsuspoliitika elurakendamist, siis äh, loomulikult on paljud selle koja liikmed väljendanud muret seoses rakendusküsimustega ning võin öelda, et saan teie muredest täielikult aru ühtsuspoliitika on põhiline investeerimisvõimalus Euroopa Liidu jaoks ning selle viib, sellega viivitamine tähendab majanduskasvu töökohtade loomisega viivitamist, see tähendab haiglate mitte ülesehitamist ja nii edasi. Need, see tähendab, et ei saa uut, uusi tegevusi käivitada, eriti nende huvides, kes abi kõige rohkem vajavad ja nagu ma eelmisel täiskogul ütlesin, see Eh, poliitika toimib ja praegu ajal, kui me räägime sada kaheksakümmend miljonit eurot on eh, investeeritud reaalmajandusse saja viiekümnesse tuhandesse projekti, mis eh, on käivitunud erinevates Euroopa Liidu piirkondades või Äh, oleme samale tasandile jõudnud kui invest-, kui finantseer-, finantsperioodil kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist. asjad kohapeal liiguvad, äh, projektid äh, ja rakendusfaasid on käivitunud ning see on kõige olulisem ning need protsessid loodetavasti varsti väljenduvad ka Euroopa-poolsetes maksetes. samas aga loomulikult on kiirendusprotsess vajalik, sest härra, nagu härra Van Nistelrooy ütles, meie eh, arutelul täiskogus teeme tihedat koostööd liikmesriikidega, erinevate piirkondadega, eh, kus oleme näinud tekkimas pudelikaelu ja arutame seda, kuidas eh, järgmises finantseerimist tsüklis seda asja paremini teha, oleme arutelu selles osas juba alustanud ning eh, loomulikult eh, teeme kõike selleks, et, et start oleks võimalikult sujuv ning see toob mind ka minu teise punkti juurde, kahe tuhande kahekümnenda aasta järgne poliitika. minu hiljutine kolleeg Kerstin Westfall Äh, on, tema on selle teemaga samuti äh, töötanud, ootan äh, arutelu teie kokkuvõtete teemal, arvan, et meil on vaja tugevat ühtsuspoliitikat, mis on tulevikku suunatud, me peame peame muidugi arvesse võtma Brexiti tulemust, Donald Trumpi presidendiks valimist, samuti valimisi Hollandis, Saksamaal ja äh, Prantsusmaal me peame selge sõnumi saatma kahekümnele miljonile eurooplasele, kes on töötud, äh, sajale miljonile, kes elavad vaesusriskis, äh, nende tulevik ei ole populistidega ning selle eest ei ole ka abi, kui minevikku tagasi pöördutakse üritan kõikjalt öelda, et Euroopa hoolib, et ühtsuspoliitika kasutamine parandab äh, inimeste igapäevast elu ning annab äh, kõigile uusi võimalusi. arvan, et tegemist on tõeliselt poliitilise äh, programmiga. mina olen veendunud selles, et et see on selline ühtsuspoliitika, mida Euroopa kodanikud ootavad ja mis suudab vastata Euroopa väljakutsetele nagu näiteks innovatsiooni ja oskuste toetamine, samuti vaesuse vähendamine ja kliimamuutustega võitlemine. Need probleemid on seot-, on kõigi meie probleemide jaoks tõsised, sõltumata sellest, kui arenenud need on. selleks, et probleeme lahendada, on vaja poliitika muutust kõikides piirkondades, mis võimestab kõiki Euroopa piirkondi ja sealjuures arendab edasi Euroopa prioriteete, sest ma arvan, et Euroopa Liit ei saa endale võimaldada eh, lõbu eh, jättes äh, mõned piirkonnad kõrvale või selja taha. samuti tahaksin rääkida ka äh, äh, sellest, et me peame garanteerima, et meie investeeringud on meie reformi agenda keskmeks ja see tähendab seda, et me peame arendama majandust, me peame arendama tõhusat juhtimist ja muutma seda, mis vajab muutmist. peame mõtlema ka selle peale, kuidas poliitika toimimist äh, muuta ning peame tegema kõik selleks, et uute väljakutseta toime tulla ning suurendada majanduskasvu, luua uusi töökohti. ootan huviga meie edasist arutelu, meil pole alati selleks aega. ja arvan, et võib-olla oleks mõistlik korraldada ka mitteametlikke kohtumisi, võttes arvesse sündmuste kiirust, aga homme toimub äh, Varssavis äh, konverentsi kahe tuhande kahekümnenda aasta järgse perioodi kohta ning äh, juunis toimub ühtsusfoorum. Need on suurepärased võimalused, et äh, välja kujundada õiget tüüpi poliitika, nagu te teate. arutelud äh, on vajalikud, kuid sellest ei piisa, et ajaloo kulgu muuta, peame tegema kõik selleks, et kodanikud meie selja taga oleks. viimastele küsitlustele toetudes tundub, et paljud kodanikud pole kunagi midagi kuulnud ühtsuspoliitikast ning äh, on meie ühine kohustus sellest, seda muuta. peame pöörduma regioonides äh, meie kõneisikute poole ja samuti oleme kaevitanud kampaania selle kohta, kuidas äh, paremini tutvustada Euroopat kodanikele, võib-olla saate ka teie meile oma mõtteid esitada. E, ning meie kavatseme välja töötada omalt poolt tegevuskava selle kohta ja nagu te teate, kommunikatsioon on minu jaoks üks tõsisemaid prioriteete ning äh, see on oluline selleks, et ette valmistada äh, tulevikku. tänan teid sellest, et saan äh, loota teie aktiivsele toetusele, aitäh tähelepanu eest! Uh, suur tänu ja nüüd nagu ikka alustame esimeste küsimuste vooruga. koordinaatoritest alustame ja härra Van Nistelrooy, sõna on teil kõigepealt. suur tänu, proua juhataja ja suur tänu ka proua volinikule meiega täna liitumast ja võimaluse andmisest, et saaksime esitada mõned küsimused. kõigepealt ma tahaksin teid tänada selle eest, et te ja sõnavõtt oli väga konkreetne. Te kordasite seda, et on tulemas äh, kommunikatsiooni tegevuskava. tõesti on väga oluline tänapäeval, et me näitaksime väljapoole ka seda, mida me teeme. et äh, see arutelu ei jääks väga üldisele tasandile, vaid äh, läheks edasi ka regionaalsele tasandile. rahvas kindlasti hindab võimalust oma lugu rääkida ja ma arvan, et tänapäeval, kui populism levib, on kindlasti sellised sammud väga teretulnud. ja tuleviku kohta ütlesite te samuti minu meelest väga õigesti. arvestades, et tulemas on äh, valge raamat Euroopa tuleviku kohta, mida praegu Euroopa Komisjon ette valmistab ja selles kontekstis on ühtekuuluvust äh, vaja meil rohkem kui kunagi varem ja struktuuripoliitikaid samuti ja mõneti tuleb siin ületada oma varju praegu me tegutseme pigem niimoodi, et passime oma kinga otsi ja ei suuna võib-olla pilku tulevikku. kuid põhimõtteliselt on ühtekuuluvuspoliitika üks peamisi võimalusi Euroopa hoida ühtsena, sest et tegelikult Euroopa praegu liigub erinevatel kiirustel, mõned on nobedamad, teised aeglasemad, aga ühtse tegevuskava osas kokkuleppimine eeldab seda, et äh, et oleks mingisugune ühtne alus kõigile, millest kõik saaksid lähtuda, milleks võiks olla ühtekuuluvuspoliitika. mitte ainult läbi äh, tõukefondide toetuskavade ei peaks seda tegema, vaid ka läbi reformitud ühtekuuluvuspoliitika, näiteks äh, eeltingimused, tulemuspõhine aruand, äh, arvepidamine ja kõik sellised küsimused, millega me oleme valmis nüüd edasi liikuma. ja seekord tõesti on käes põhimõtteline hetk Euroopa jaoks. ja arvestades äh, intelligentsete spetsialiseerumislahendite osas kokku lepitud äh, et me ei keskendu mitte ainult sotsiaalsetele programmidele ja koolide ehitamisele ja nii edasi, vaid peame keskenduma ka nii-öelda pioneeride toetamisele sest et see on äh, oluline. mitte kõike ei saa ehitada üles oma majandust ainult autotööstusele või ma ei tea, ähm, biotehnoloogiale, vaid äh, see peab olema laiem, see meie lähenemine, kui me tahame teadmistepõhisele majandusele tõesti jõuda. ja need on need asjad, mis Euroopas järgmise kahe aastakümne jooksul kindlasti on esil, me räägime inimressursist ja inimestest ja mulle tõesti tundub, et äh, voliniku tänane avaldus äh, tõesti andis kinnitust ka minu mõttele, et me peame rohkem mõtlema sellele, kuidas olla aruteludes rohkem esil, kuidas näidata seda, et ühtekuuluvus on Euroopa üks prioriteetidest ka perioodil pärast äh, aastat kaks tuhat kakskümmend. nii et tõesti, teie sõnavõtust sain ma palju innustust täna. suur tänu, järgmisena proua Kreel Si. ei siiski. Grazie, komissario ähm.... suur tänu, proua volinik. Cooperatsioone rafforzata, constru-. tahaksin rääkida vajadusest organiseerida ka sujuvamat koostööd parlamendi ja komisjoni vahel. eriti leian, et peaksime, siin meil on piisavalt aega, et rääkida sellest, kes on ühtsuspoliitika peategelased ja meie esmane valik nii parlamendi kui komisjonina peaks äh, ka ühtlasi täna juuni, tänu juunikuus toimuvale ühtsusfoorumile peaksime äh, mõtlema selle peale, kes on selle poliitika peategelased. see äh, tähendaks seda, et me peaksime arendama positiivseid suhteid erinevate piirkondadega, linnadega ja meil peaks olema ka ühtlasi suur kuulamisvõime ja võime anda peategelase roll Euroopa piirkondade esindajatele. et meil oleks tõeline ühtsuspoliitika, ilma et äh, me kedagi kõrvale jätaks, meil peab olema võimalus anda äh, äh, kõik need instrumendid, kõik need vahendid, et oleks kaasatud võimalikult hästi kõik erinevad jõud, erinevate jõudude esindajad. teine teema. kui meie eh, soovime tugevdada innovatsiooni ja eelkõige soovime eh, selle eh, nimetada meie ühtsuspoliitika keskmeks, siis sellest lähtuvad mitmed valikud, näiteks eelarve Eh, osas, eh, instrumentide osas, kuid eelkõige tuleb tugevdada eh, me selle kõige alust, sest ühtsuspoliitika peab olema lähimuspoliitika Euroopa suhtes. ning arvan, et meie peame tugevdama ühtsust, et jääda mitmekesiseks, suurendada ühtsust riikide vahel, piirkondade vahel ning eelkõige peame saatma selge sõnumi Euroopale, et me soovime eh, tugevamat ühtsuspoliitikat, me peame kaitsma tugevamat ühtsuspoliitikat, sest see on üks olulisematest vahendist, mis meie käsutuses on, et eh, tugevdada investeerimispoliitikat, majanduskasvu ja eh, samuti tahaksin veel rääkida kahest küsimusest on ilmselge, et peale eh, kaheksat, üheksat kriisiaastat, mis meil selja taha on jäänud, on siin mitmeid selliseid punkte, mille eh, osas peame ütlema, et eh, neid pole piisavalt arvesse võt-, võetud, näiteks puudutab see riigipoolseid investeeringuid ning majandusjuhtimist. peame mõtlema selle üle, millised valikud äh, on tehtud riikide poolt ja aitab juba nii lihtsalt vahutamisest sellel teemal, kui me soovime, kui me soovime edasi arendada ainult kärpepoliitikaid, siis selle ohvriks langevad siis selle ohvriks langevad, langeb ka ühtsuspoliitika, see suurendab äh, lõhet erinevate piirkondade ja riikide vahel ning äh, seega on tulnud äh, kätte aeg põhimõttelisi muudatusi sisse viia ja äh, praegu oluline faas ongi majandusjuhtimise faas. ning kõik see, mis äh, nüüd on öelnud, mis on toimunud parlamendi ja komisjoni vahel seoses Junckeri investeerimisplaaniga, arvan, et peaksime mõtlema selle peale, mida see kõik kokku tähendab, mida see endast õieti kujutab, mida see endaga kaasa toob, et mida konkreetselt eh, tähendab eh, Junckeri plaan ja milliseid finantsinstrumente see endaga kaasa toob ning veel lõpuks siis eh, see teema, mille juurde me tihtipeale tagasi tuleme, nimelt kui me räägime kahekümnendast miljonist inimesest, eriti noorest, kes on töötud Euroopas ja kuidas ühtsuspoliitika võiks neid aidata. oleme juba eelmise parlamendi koosseisu käigus eh, teinud eh, koostööd piirkondadega, mis on nii-öelda üleminekufaasis ja eh, oleme aidanud neil jääda ühtsuspoliitika toetuste raamistikku, kuid praegu on kätte jõudnud eriti oluline hetk, sest me oleme e-, ehitanud üles tugeva aluse meie ühtsuspoliitikale, see on positiivne, kuid arvan, et nüüd peame midagi sarnast tegema ka Euroopa noortega, e, sest ühtsuspoliitika peaks olema meie noorte põlvkondade võimas liitlane, see peaks olema vahend selleks, et e, nende anded Eh, oleks Euroopale järgnevatel aastatel kasuks. see lahendaks ka need probleemid eh, selles osas, kuidas me, kuidas me teavitame, kuidas me räägime enda eh, ühtsuspoliitikas äh, Eh, kuidas eh, on eh, tead, rääk-, on rääkida sellest, kuidas piirkonnad puut-, muutuvad tänu ühtsuspoliitikale. võib-olla peaks tähelepanu pöördama mitte lihtsalt propagandale, vaid mõtlema selle peale, kuidas me üles ehitama need, üles need poliitikad ja, ja kes nende poliitikate peategelased on. ning äh, see on arutelu, mille peaks ka omavahel maha pidama, äh, enne kui me selle poliitikaga edasi. suur tänu, proua Tomašits, järgmisena. suur tänu, proua juhataja, ma teen väga lühidalt ei piisa sellest, et me ütleme liikmesriikides inimestele, et äh, meil on erinevates äh, rahastamisvahendites nii ja nii palju raha ja inimesed peaksid ise hoolt kandma selle eest, et äh, nad selle raha kätte saaksid. minu meelest see ei olnud väga õiglane, on olnud väga palju rikkumisi ja need inimesed, kes endale võib-olla jah, saavad värvata kõige rohkem kakssada inimest, lihtsalt loobusid, sest läbipaistvust ei olnud. me peame leidma võimaluse äh, kuidas inimestele anda võimalus lihtsalt äh, nendest vahenditest toetust saada, ei piisa sellest, et me ütleme lihtsalt, et vot nüüd on raha olemas, aga uurige ise, kuidas äh, see raha kätte saada. jah, on mõned, kes äh, orienteeruvad selles maailmas väga kiiresti ja kasutavad seda ära ma olen täiesti veendunud, et liikmesriigid ja komisjon võiksid algusest peale ja saaksid ka seda teha läbipaistvalt koostööd see on ainus viis, kuidas me saame vältida pettuseid. järgmine vele, härra Jakovtšitš, palun. suur tänu, proua juhataja. ma tahaksin siin tervitada proua volinikku. ja lubage kohe esitada üks küsimus aga võib-olla seda märkust teie kommentaaride vormis. ma arvan, et äh, selge on see, et enamus meie kolleegidest äh, on huvitatud sellest, et ühtekuuluvuspoliitika äh, saadaks ka tulevikus edu. proua Gretu, te ütlesite, et see on ka teie huvides ja et anda, annate endast kõik, tagamaks selle, et ühtekuuluvuspoliitika jätkub ja et läbi selle poliitika on võimalik näidata, mida Euroopa on ära teinud solidaarsuse tagajana. ma olen täiesti veendunud, et järgnevatel aastatel üritatakse ikka ja jälle hakata vähendama ühtekuuluvuspoliitika jaoks ette nähtud vahendeid. ja see võib-olla läheb kokku Euroopa Liidu uue poliitikaga, mille eesmärgiks on minimeerida või, või oluliselt vähendada kohaliku tasandi rolli Euroopa poliitikas. nagu ma aru saan, kolleegium komisjonis tuleb täna kokku kell seitseteist null null ja hakkate rääkima Euroopa tulevikust ja võib-olla peaksin selle küsimuse esitama teile pärast eh, komisjoni koosolekut, aga sellegipoolest, mis te arvate siis eh, regioonide ja linnade rollist tulevikus Euroopa poliitikas? see tasand on ju oluline selleks, et ühtekuuluvuspoliitika kvaliteet oleks tagatud, et äh, raha kulutataks nii, nagu on ette nähtud. sest et enamus nendest vahenditest läheb linnade ja regioonide tasandile, mitte keskaparaadi tasandi läbi. millisena te näete siis Euroopa piirkondade ja regioonide rolli ja mida Junckeri komisjon selle kohta ütleks. härra Papadimulis, palun. suur tänu, proua juhataja, austatud proua volinik. regionaalasjade komisjon Euroopa Parlamendis tahab suures, suure enamusega toestada Euroopa ühtekuuluvuspoliitikat selleks, et väheneksid piirkondlikud erinevused ja sotsiaalsed erinevused. Eurostati andmed näitavad seda aga, et erinevad erinevused on suurenenud. samas mulle tundub, et Euroopa Komisjoni tasandil jah, küll eh, tahetakse näha tugevamat ühtekuuluvuspoliitikat, aga teie teel on ka tõkkeid. näiteks vahendeid on kasutamise asemel hoopis vähendatud ühtekuuluvusfondi eelarve, ühtekuuluvusfondide eelarvest et see raha suunata kuhugi mujale. miks see on nii, miks peaks olema nii, et rändluskriisi tagajärgede maandamiseks võetakse raha ära ühtekuuluvusfondi eelarvest ja mitte kusagilt mujalt ja minu järgmine küsimus, Kreeka. komisjon parlament ja nõukogu on kokku leppinud teatud eesmärgid, eesmärkides ümberpaigutamise programmi osas ja suurem äh, rõhuasetus on pandud liikmesriikidele selle programmi rakendamisel. aga ainult viis protsenti eesmärgist on täidetud ja mõned riigid, näiteks nagu Kreeka ja Ite-, Itaalia, peavad selle suure probleemiga olema üksi ja solidaarsust ei ole tulemas teistes liikmesriikides. kuidas saaks komisjon survet avaldada teatud liikmesriikidele selleks, et solidaarsus ei jääks sõnakõlksuks, vaid äh, realiseeruks? proua Vanajärgusena, palun. aitäh, proua esimees ja aitäh proua volinikule, et ta on tulnud meie komisjoni ette, suur tänu teile selgituste eest ja olen tõesti nõus kõigega, mida te ütlesite ühtekuuluvuspoliitika tähtsuse kohta. tõesti, tegemist on Euroopa lõimimistöö sümboliga ja minu jaoks on tegemist ka äh, solidaarsusega ja samamoodi on tegemist ka meetmega populismi vastu, see teenib teenib paljude kolleegide, paljude kodanike huve ja aitab sisse viia võrdseid põhimõtteid kõikide kodanike jaoks. minu küsimus puudutab konkreetselt Omnibussi ettepanekut, mida tõesti paljudes komisjonides praegu arutatakse. kuidas te kavatsete hoolitseda selle eest, et ühtekuul-, ühtekuuluvuspoliitikaga jätkatakse mõistlikult, kui piiramatu ülekandmine fondidest, ka sotsiaalfondist läheb siis strateegiliste investeeringute fondi ja et see on lubatud, seal on aga hoopis teistsugused eesmärgid, hoopis teistsugused juhised, ähm, hoopis teistsugused põhimõtteid. kuidas te kavatsete hoolitseda selle eest, et ühtekuuluvuspoliitika äh, edusammud jäävad alles, nagu näiteks kliimakaitse Äh, piirkondade kaitse, te rääkisite ka täistööhõivest ja ma tean, et see on teie jaoks tähtis ja ma arvan, et ka selles mõttes tuleb meil tegelikult muretseda selle pärast, et Euroopa strateegiliste investeeringute äh, fondi puhul me ei saa rääkida sotsiaalsest mõõtmest ainult, ainult neli protsenti EFSist on läinud sotsiaalsesse taristusse aga samal ajal ühtekuuluvuse piirkondliku poliitika jaoks oleks tähtis sotsiaalset mõõdet järgida, nii et ma tahaksin teada, kuidas teie kavatsete tulevikus hoolitseda selle eest, et ühtekuuluvuspoliitikaga tõesti jääb ellu nii põhimõtteliselt kui ka finantsvahendite osas, sellepärast et teil on siin praegu piiramatu ülekannete võimalus ette nähtud ja see tegelikult tähendab seda, et see on ühtekuuluvuspoliitika kirstunaelaks. Te rääkisite väga palju ka sellest, mis saab pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. kas te võiksite natukene rohkem rääkida nendest teatistest, mida ole, te olete ette valmistanud ex-ante tingimuste kohta, täpselt samamoodi nagu ka makromajanduslike tingimuste kohta, mis meie roheliste jaoks on olnud tõesti väga kriitiline ja viimane küsimus, mida rohelised alati esitavad, kuidas on lugu komisjonis äh, sellega ettepanekuga, mis puudutab SKT-d ehk et te hakkate nüüd majanduslikku arengut põhimõtteliselt ainult SKT kaudu mõõtma ja te ei ole siin rääkinud üldse teistest teguritest nagu sooline võrdõiguslikkus, keskkonna olukord, olukord, äh, ümberjagamine ühiskonnas ja nii edasi. me teame, et komisjon tegeleb sellega, aga me tahaksime rohkem edusamme näha. aitäh, järgmisena proua Demata, palun. Commissaria, il, äh, il 30 giugno. kolmekümnendal juulil kolmekümnendal juulil esitasime nõukogule ja e, komisjonile dokumendi, mis puudutas e, tehnilisi aspekte, et aidata riike, kellele on, keda on tabanud e, katastroof. Itaalial oleks pidanud Ehm, um, saama üks koma kuus miljardit äh, ühest küljest äh, looduskatastroofide leevendamiseks, teisest küljest äh, pagulaste vastuvõtmiseks. Junckeri plaani järgi ja siis struktuurifondide toetusega. ning praeguseks on meieni jõudnud kaks, kakssada miljonit on läinud Itaalia valitsusele selleks, et maavärinad tagajärgi leevendada ja praegusel hetkel on äh, E, ei ole toetuste saamine veel lõppenud ja äh, sooviksime teada, äh, kas äh, minu, kas, milline on manööverdamisvõimalus selle ühe koma kuue miljardi juures, kas on võimalus liikmesriikidel teistmoodi kasutada neile mõeldud toetusi, kas Itaalia puhul oleks see võimalus rohkem äh, suunda, suunata üle kahesaja miljoni maavärina tagajärgede leevendamiseks. ja viimane küsimus, sest see pole väga selge, kas need kohaldused eh, on eh, alati kaasfinantseerimiseks mõeldud, sest eh, pole siiani aru saanud, kui suures osas peavad olema, peab olema, kui suur osa peab olema omafinantseeringul praegusel kriisi ajal ja Euroopa Parlament võttis vastu resolutsiooni, eh, eh, kus on öeldud, et seda ei, selliseid investeeringuid ei tohiks eelarve puudujääki arvestada. järgmisele, ähm, suur tänu, proua juhataja, austatud volinik, ma kuulasin suure huviga teie tänast avaldust ja tegelikult mind ei üllata see, mida te ütlesite, sest et äh, kahjuks te räägite alati üht ja sedasama juttu mitte ühelgi, ühelgi hetkel oma sõnavõtus ei seadnud te Euroopa poliitikaid küsimärgi alla. Te tegelikult, te ainult sõidate peaga vastu seina, annate veel signaali selle peale ja muudkui kiirendate ennast. Te ei ole ära kuulanud rahva viha ja kakskümmend miljonit noort inimest või üheksa miljonit prants-, liitlast, kes on kõik langenud Euroopa Liidu poliitikate ohvriks, noored töötud eh, ja lähetatud eh, töötajatega seotud eh, probleemid, tohutu ettevõtete üleviimine Euroopast välja Whirlpool ettevõte näiteks eh, oli kuulata, läheb eh, Prantsusmaalt üle Poolasse, sellepärast et seal on odavam inimesi ekspluateerida. Eh, seda kas tänu Euroopa Liidule või Euroopa Liidu tõttu ja teie, proua volinik, selle asemel, et te esitaksite endale küsimusi ja küsiksite, et miks asjad ei lähe nii, nagu me tahaksime, räägite hoopis sellist juttu. Te nimelt kritiseerite britte selle eest, et nad otsustasid Euroopa Liidust lahkuda, see on nende valik. siis kritiseerite kritiseerisid ameeriklasi oma valiku pärast, see on nende osa, siis rääk-, nende ülesanne. ja siis rääkisite te populistide tõusust. noh, mina olen suure uhkusega populist, sest populist veitab populusele ehk rahvale ja see niinimetatud populism ähm, äh, on saanud äh, nelikümmend seitse protsenti äh, häältest äh, teatud presidendivalimistel. samamoodi eh, ka näiteks Itaalias on antud eh, väga selge signaal rahva poolt välja rahvale. üheksakümmend kuus protsenti eh, Ungari rahvast hääletas migrantide vastu, seda te nimetate ka populismiks ja sama ootab teid ees Hollandis, Prantsusmaal ja Saksamaal ja proua Euroopa Komisjoni volinik äh, ma saan aru, et teie jutt mul, teile ei meeldi. Äh, ja te ei esita neid küsimusi endale millest te räägite? Te räägite sellistest äh, brošüüridest, igas poli,, iga poliitika on siia välja toonud, toodud äh,, mingist maaelupoliitikast justkui räägite, aga iga kord, kui te selliseid asju toodate, tekib mul selline küsimus, et kas te ikka ei ole aru saanud, mis on viltu te ja tõesti, te olete võtnud suuna selgelt ja kiiresti katastroofi suunas. suur tänu, see oli avaldus teilt kallis kolleeg, küsimust ei esitatud, nii et ma arvan, et äh, me ei lasku sellesse arutelusse täna. suur tänu kõikide küsimuste eest ja ka selle avalduse eest ja proua volinik, sõna on nüüd teil vastusteks uh,. Thank you very much uh, uh, for aitäh teile kõigile nende küsimuste eest väga huvitav oli kuulda ära siin erinevaid seisukohti ja tõesti, ma tunnen puudust aruteludest Euroopa Parlamendis. härra Van Nistelrooy küsimus. ja tõesti, ma arvan, et äh, me ei tohi korrata vanu vigu. kui ma tulin Euroopa Parlamenti vaatleja liikmena, siis me ei rääkinud äh, populismist ja sarnastest tendentsidest nüüd aga me ei ole rääkinud sellest, mida on Euroopa poliitikate kaudu saavutatud viimastel aastatel. nüüd tundub, et, et see tundus toona olevat õige ja me ei toonud piisavalt välja ühtekuuluvuspoliitika saavutusi ja seetõttu on nüüd meil need uued tuuled ja tõesti, ma tõesti leian, et on väga tähtis äh, näidata, mida me teeme. Carlos Moeldas äh, vastutas äh, viimases kolleegiumis innovatsiooni ja teadusuuringute eest, tema rääkis mulle, et ta oli suvel Manchesteris ja ta ütles, et rääkis, et mis seal tehti, ma olen rääkinud oma kolleegidega regionaalarengu peadirektoraadist ja me saime teada, et Manchesteri ülikool on saanud kakssada viiskümmend miljonit Euroopa Liidu fondidest ja ma ütlesin, et Carlos, et me ju tõesti panustame sinna. ta käis seal kohal, ta ei näinud mitte ühtegi märki Euroopa Komisjonist ja kui ta küsis äh, dekaanidelt ja rektorilt, et äh, et kuidas see suurepärane ülikool siis üles ehitati, siis ta ütles, et Äh, linnapea tegi seda. ja ta ütles, et on keelatud ka ülikooli hoonetel Euroopa lipu heiskamine. I think it's not the only mayor which is ja tundub, et tegemist ei ole ainsa linnapeaga, kes siis äh, kõik, mis on hea, kirjutab lihtsalt enda nimele. nii et meil on see kommunikatsiooni tegevuskava. Te teate väga hästi, et liikmesriigid äh, saavad juba praegusel hetkel tehnilist abi programmidest selleks, et rahastada ka kommunikatsioonitööd. kuid ausalt öeldes ma ei ole väga veendunud, et sellel tegevusel on ka mingit mõju. ehk et kuidas me tõesti saaksime neid Euroopa edulugusid ühtekuuluvuspoliitika vallas jutustada ja tundub, et meie kõigi ühiseks äh, jõupingutuseks on äh, hoolitseda ka selle eest, et erinevate tasandite poliitikud toovad selgelt välja ühtekuuluvuspoliitika eelised äh, ja kasu kodanike eludele. meil siin on ju tõesti tervikpilt ja teate väga hästi, et ma lähen ka eelarve kontrolli komisjoni ette, kus me igal aastal räägime vigadest ja veamäärast, aga kui äh, viis protsenti vahenditest on kasutamata, siis tegelikult tähendab see ju seda et, et üheksakümmend viis protsenti on kasutatud ja see on väga hea. ja olen pidanud poliitilisi arutelusid ka kontrollikoja liikmetega. lihtsalt see halva väljatoomine ei ole väga nutikas, tegemist on väga komplekssete poliitikavaldkondadega ja me tõesti peaksime piirama seda retoorikat Euroopa Liidu vastu. ühtekuuluvuspoliitika on väga tähtis mis saab pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. olen juba arutelusid alustanud selle üle ja vastan nüüd ka rahvasaadik Van Nistelrooy ja rahvasaadik Jakovtšitši küsimustele. me komisjonis alustasime juba arutelusid selle üle ja minu jaoks on täiesti selge, et me peame Euroopat ühtsena hoidma. mina vastutan ühtekuuluvuspoliitika eest kõikides piirkondades. üks Saksa ajakirjanik küsis et kui eelarve on väiksem, miks me siis ei keskendu ainult vaesematele piirkondadele? ma arvan, et see oleks väga vale sõnum, sest ühtekuuluvuspoliitika loodi kõikide piirkondade jaoks, seda kohe algusest peale, ja me peame lihtsalt seda lõhet äh, vaeste ja rikaste piirkondade vahel ületama, aga samal ajal peaksime ka rikkaid piirkondi aitama, selleks et nemad oma taset ka edaspidi säilitaksid olen nõus kõigega, mida te ütlesite, härra Van Nistelrooy, ühtekuuluvuspoliitika kohta Euroopa Parlament kaasotsustajana on siin aidanud neid ettepanekuid välja töötada. eks ante tingimused, nutikas spetsialiseerumine on tõesti väga tähtis, keskenduda iga piirkonna tugevustele ja meil toimub ka konverents Helsingis just selle nutika spetsialiseerumise kohta ning ühtekuuluvuspoliitika on tõesti väga tähtis selleks, et kõikidel piirkondadel oleksid meetmed tööstusliku, tööstuslike digitaalsete energiatehniliste muudatustega hakkama saamiseks. väga tähtis on kaasata kõik kodanikud igal pool. mul on väga kahju sellepärast, et et Äh, paljud meist ei tegele äh, ühtekuuluvuspoliitika andmetega, näiteks see, kui palju töökohti me lõime ühtekuuluvuspoliitika kaudu, kui paljud inimesed äh, leidsid töö Euroopa Liidu fondide programmide kaudu. väga tähtis on tõesti, et keegi ei jääks maha ning siin öeldi ka, et me peaksime rohkem rääkima sotsiaalsest mõõtmest ja ma ka tõesti leian, et sotsiaalne mõõde on siin muud, puudu, meil tuleb sotsiaalset sammast tugevdada. nii et on tõesti väga tähtis tagada ka koostöö piirkondade vahel. see on ju tõsiasi, et piirkonnad on erinevad, mõni piirkond on juba kolmkümmend aastat kasutanud äh, maaelu arengufondi vahendeid, äh, nagu näiteks Holland, mõni teine riik, nagu näiteks Bulgaaria, äh, kõigest kümme aastat, nii et äh, tuleb ka sellest rääkida, tuleb rääkida nendest erinevatest kogemustest, seda tuleb teha siiralt ja avatult ning tuleb teha lihtsalt ka vahet erinevatel piirkondadel, ei tohi ka mitte kedagi haavata, me peame aru saama, et me ei ole ühesugused. see on lihtsalt tõsiasi ja meil on siin ka äh, Äh, erinevad ajaloolised taustad. jah. kes teab, äh, olukord meie koduriikides võiks olla hoopis teistsugune, kui me oleks kõik kohe algusest peale saanud nende fondide vahendeid kasutada äh, härra Katsolino, jah, tõesti, Napolis oli väga huvitav üritus, see puudutas just piirkondi, mis on maha jäänud, rohkem Itaalia ei ole uus liikmesriik, nii et tuleb väga selgelt välja, et probleem ei ole mitte ainult äh, uutes liikmesriikides, vaid ka vanades, nagu näiteks Itaalia ja Kreeka, mida tabasid äh, siis väga rängalt kriis. nii et ma arvan, et on ka väga tähtis äh, nendele piirkondadele keskenduda. ma arvan, et minu sõnum oli seal väga selge, ma kordan seda ka siin, meil on vaja ühtekuuluvuspoliitikat rohkem kui kunagi varem ma tean, et praegusel hetkel ei ole vaja siin kaitsta staatus quo'd, on täiesti selge, et ühtekuuluvuspoliitikat tuleb reformida. tegemist on poliitikaga, mida ei ole kakskümmend viis aastat muudetud. nii et on täiesti ilmselge, et me peame lihtsustama kodanike elu. proua Tomatšitš ütles seda ka ja mul on väga hea meel vabandust, äh, mind just ärritab see, kui noored inimesed lihtsalt äh, loobuvad programmides osalemast sellepärast, et äh, nõuded on liiga keerulised. me teame, et ühtekuuluvuspoliitikat tuleb reformida, aga tegemist on ilmselgelt ühe kõige nähtavama poliitikaga, mis puudutab ka kodanike elusid. nii et ma arvan, et tegemist on tõesti ainsa poliitikaga, mis tõesti puudutab ka kohalike omavalitsuste juhte, linnapäid ning äh, olen arutelusid alustanud ka Jürgi Kataineniga ja me leiame, et see poliitika peaks säilima. eks me siis näe, kuhu need arutelud viivad ja millega nad lõpevad. aga on täiesti selge, et ühtekuuluvuspoliitika vajab lihtsustamist. see on üks põhilisemaid ülesandeid. me tegelikult mitmeaastase finantsraamistiku ülevaatamise ajal tegelesime selle küsimusega täpselt samamoodi nagu ka Omnibuse ettepaneku puhul, kuid me ei saa siin programmi perioodi ajal väga äärmuslikke muudatusi teha me tahtsime tõesti välja selgitada, mis on mõistlikud muudatused, ilma et me õiguslikku järjekindlust õõnestaks. praegusel hetkel, kui me räägime lihtsustamisest, siis me ei räägi mitte praegust, praeguse programmi perioodi lihtsustamisest, vaid me anname endast kõik selleks, et lihtsustada seda osa, mis puudutab programmide läbiviimise kiirendamist. pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat tuleb minna kaugemale. me oleme alustanud arutelusid äh, selle kohta, et meil võiksid olla ühtsed reeglid kõikide fondide jaoks. ma tean, et see ei ole esimene kord, kui me sellest räägime, aga see on väga tähtis. see on üks kõige suuremaid koormuseid, äh, sest haldavatel asutustel on tõesti nii palju reegleid äh, ning sellepärast on ka väga tähtis, et strateegiliste investeeringute fondil on juba lihtsamad reeglid ja me peaksime ka teiste reegleid lihtsustama, et meil oleksid tõesti ühised reeglid kõikide fondide jaoks ja eks me näe, kui kaugele me nende aruteludega jõuame nii parlamendis, komisjonis kui ka inimestega koha peal. meil on vaja teada, mida nad sellest arvavad EFSI fond on täiesti selge, et äh, siin ei ole konkurentsi meie vahel, tegemist on lisafondiga. me oleme ka abisaajatele juhised välja töötanud selleks, et nad saaksid neid erinevaid äh, fonde ühendada. me toome siin välja ka näiteid, äh, see on väga raske, aga samal ajal tuleb meil tunnistada, et äh, geograafilist tasakaalu siin ei ole, teatud liikmesriigid on palju paremini ette valmistatud nende finantsmeetmete kasutamiseks kui teised. teatud liikmesriikides ei ole isegi mitte pankasid, mis oleksid valmis enda kanda võtma selle riski strateegiliste investeeringute fondi vahendite äh, kaasrahastamise näol, nii et me tõesti oleme valmis ka liikmesriike aitama ja samamoodi meil on ka äh, liikmesriikidelt abitaotlusi, meil on nii palju abimeetmeid olemas, aga liikmesriigid ei palu ennast aidata. kolmkümmend tuhat inimest äh, liikmesriikidel kohal ja tõesti näiteks kui avalike hanke osas või finantsmeetmete osas on mõni riik äh, väga edukas, siis me oleme valmis äh, neid inimesi saatma teistesse riikidesse, kus sellega on probleeme. meil on selleks rahastamisvahendid olemas, aga samal ajal me ei saa liikmesriikidelt ja piirkondadelt taotlusi nende meetmete kasutamiseks. proua Tomatšitš, olen teiega täiesti nõus, lihtsustamine on väga tähtis. ja nagu ma ütlesin, me üritasime seda teha omnibuse ettepanekuga, me ootame nüüd, et Euroopa Parlament hääletaks selle ettepaneku üle ja väga tähtis on tõesti mõelda, kuidas kõik need ettepanekud äh, ka kodanike elu mõjutavad, me räägime siin e-ühtekuuluvusest selle ettepaneku näol ja tõesti oleks väga hea, et igat elektriarvet näiteks äh, ei saadeta paberi peal äh, edasi, vaid et see läheks lihtsalt üldkulude alla, aga see on siis kõik, mida me saame muuta kahe tuhande kahekümnendast aastast edaspidi, aga neid ettepanekuid tuleb teha praegu härra Jakovtšitš rääkis solidaarsusest. see ei ole mitte mingi saladus, et äh, ühtekuuluvuspoliitika on turm tule all. sest meil on nii palju probleeme. ma ei süüdista mitte kedagi. ma ütlesin, et on lihtsalt teatud tõsiasju, millega tuleb tegeleda, rändeprobleemid, brittide lahkumine, välisjulgeolek, sisemine julgeolek me tõesti peame võitlema piirkondade ja kohalike omavalitsuste eest selleks, et ka nende häält võetakse kuulda. me, nemad teavad täpsemalt, mis toimib ja mis mitte ja kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend programmiperioodi puhul on nüüd äh, esimest korda tegu sellise olukorraga, kus äh, liikmesriigid peavad äh, viis protsenti maaelu arengu abifondidest otse piirkondadesse suunama, võib-olla oleks vaja siit ka kakskümmend protsenti kolmekümne üheksasse fondi üle kanda ja see on tegelikult väga suureks usalduse märgiks, et vahendid lähevad projektidesse, mis arvestavad kodanike vajadustega. ja sellepärast on tõesti väga tähtis, et piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused äh, osalevad ka Eurocities programmis, meil on seal foorum, kus on linnadel võimalik kokku tulla, kui me räägime linnadest, siis me tegelikult räägime just väikestest ja keskmise suurusega linnadest ja ma teen koostööd Phil Hoganiga selleks, et me tuleksime tagasi selle maapiirkondade ja Äh, linnade mõõtme juurde, sest äh, siin on ka kattavaid probleeme ja Maaelu Arengufondi vahenditega tuleks tegelikult aidata ka äh, külasid edasi arendada, sest minu arvates on meil siin vastuolusid seadusloomes, sest me investeerime väga palju linnast linnastumise äh, ja linnastumisega tegelevate pro äh, seotud probleemide lahendamisse, aga samal ajal me oleme maapiirkonnad ära unustanud. me tõesti peaksime tegema nii linna kui ka maapiirkondadega ja aruteludes Phil Hoganiga oleme öelnud, et äh, põllumajandusfondides tuleks aidata ka küladel areneda, et koolides oleks internet ja maaelu arendatakse, et nendest fondidest mitte ainult äh, ei toetataks põllumehi, nii et tõesti, siin on vaja panna need fondid paralleelselt toimima ja ära kasutada äh, mastaabisäästu efekti. piirkonnad. siiamaani me ei ole jõudnud kokkuleppele selle SKT tee inimese kohta osas, aga siin on tõesti juba mõtteid, kuidas klassifitseerida piirkondi. Firenzes arutati seda juba ja OSCD on ka välja töötamas heaolu tegurit, kus ühendatakse siis SKT kodaniku kohta ja ka teised näitajad, kuid samal ajal me peaksime jääma realistlikuks SKT kodaniku kohta minu jaoks jääb kõige tähtsamaks teguriks. me ei saa siin õnnelikkuse taset tegurina sisestada või muid sarnaseid näitajaid, jah. Äh, me võime olla kas väga kurvad või väga õnnelikud nagu Kuubal aga SKT kodaniku kohta kui elukvaliteedi mõõteühik peaks siiski jääma põhiliseks näitajaks, aga muidugi olen avatud kõikidele ettepanekutele. selle kohta, kuidas piirkondi siis toetada kuidas aidata järele kõige vähem arenenud piirkondi, siirdepiirkondi, samal ajal kuidas aidata ka arenenud piirkondadel säilitada oma taset ja me tõesti võiksime rääkida realistlikest eesmärkidest, vaadata neid piirkondi, kus on rahvastikku vähe äh, ja neid piirkondi, kus on väga palju maha jäetud. järgmisena härra Papatemulis. I know you are strong ma tean, et teil on äh, väga tugevad seisukohad ühtekuuluvuspoliitika kaitsmisel, nii et ütlen teile kohe kreeka keeles aitäh, Efharisto. ja tõesti, need fondid on tähtsad, äh, samamoodi tuleb mõelda nende fondide administratiivse võimekuse peale ja teate väga hästi, et me teeme siin koostööd äh, ka Kreeka ametivõimudega administratiivvõimekuse suurendamise nimel. kinnitan teile, et solidaarsuse puhul tõesti tuleb solidaarsust näid-, solidaarsust näidata ka üles koha peal. see on midagi, mida väga tihti ei näe aga me pakkusime just liikmesriikidele võimalust kasutada meie fonde. me ei kohusta neid selleks, siiamaani kasutasime me ainult migratsioonifondi AMIF-i ja on täiesti tõsi, et itaallased palusid äh, kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist programmi perioodil Siguretsa programmi üle kanda järgmise programmiperioodi, sellepärast et seal osteti kaks alust, äh, millega Vahemerel siis päästetakse inimesi ja ka äh, Kreeka on panustanud sellele fondile, nii et tõesti rändekriis ei äh, tulnud nüüd kuidagi pagulaskriisi arvelt ähm, ja ühtekuuluvuspoliitika oli väga kasulik ka selle probleemi lahendamisel tuleb lihtsalt äh, mõelda ka selle peale, äh, kuidas Ühtekuuluvusfondi vahendeid kasutada pagulaste lõimimiseks. me võiksime siin hoolitseda haiglate, lasteaedade eest, samamoodi Sotsiaalfondi kaudu võiks rahastada ka keelekursuseid. kuid samal ajal me ei tohiks ennast petta näiteks minu koduriik on vägagi valmis pagulasi vastu võtma, aga nad ei taha minu koduriiki minna ja Rumeenia tõesti üritab siis panutada teiste meetmete kaudu, osaleme Frontexi töös ja ka teiste meetmete töös ja isegi Luksemburgi ei taha pagulased minna. nii et meil tõesti tuleb siin äh, üles näidata solidaarsust vastavalt äh, olukorrale, reaalsele olukorrale koha peal ja kui Saksamaa, Itaalia Kreeka kannavad suuremat koormat, siis teised peaksid panustama äh, ka ja solidaarsust üles näitama mulle praegu see lõhe pagulaspoliitikas valmistab väga suurt muret. ma lähen selle sõnumiga ka Varssavisse, ma ütlen, et ka Poola peab üles näitama solidaarsust, nad ei saa kogu aeg süüdistada Euroopa Liitu ja samal ajal kogu koormuse jätta sellistele riikidele nagu Kreeka ainult sellepärast, et Kreeka geograafiline asukoht on selline, nagu ta on, nii et solidaarsuse ülesnäitamine on väga tähtis me oleme tõesti valmis programme käivitama äh, ja küsime ka liikmesriikidelt, mida neil täpselt on vaja. Saksamaal on tõesti suurepäraseid projekte Berliinis, äh, Leipzigis, Dresdenis. nii et tõesti on väga tähtis mõelda ka Pariisi eeslinnade peale, seal on ka väga palju pagulaste integreerimiseks tehtud. me tõesti peaksime siin tõrjumist ja segregatsiooni vähendama sellepärast, et segregatsioon oleks tulevaste põlvkondade jaoks tuumapommiks, me peame vältima getode tekkimist me muutsime ühte operatiivprogrammi Brüsseli taotlusel äh, selleks, et me saaksime raha Molenbeeki ja Anderlehti äh, saata selleks, et äh, sealsetes piirkondades oleks siis ka võimalik äh, pagulastel integreeruda. nüüd eks ante tingimused, selle ettepanekuga tuleme uuesti teie ette märtsi lõpus ja SKT kõrval vaatame ka muud statistikat. ootame teie kommentaare, aga meie jaoks SKT kodaniku kohta jääb siiski põhinäitajaks ma ei tea, kas olen nüüd kõikidele küsimustele vastanud. proua Vana me oleme tõesti püüdlemas ühtsete reeglite poole, partnerlus on väga tähtis, sotsiaalne mõõde samamoodi. Omnibuse ettepanekuga me tegime ettepaneku ESIF-i ja EFSI fonde lihtsamalt äh, paralleelselt kasutama või üheskoos kasutama ja nõukogus on ka seda ettepanekut nüüd kiiremini hakatud läbi võtma ja see on tõesti väga tähtis ka investeeringute jaoks piirkondadesse ja nagu öeldud, ühtekuuluvuspoliitika eestvedajad otsustavad nende programmide üle ja meie ei saa siin neile survet avaldada. nüüd äh, Itaalia ja tehniline abi, kaks koma kuus miljardit sai Itaalia. tegemist oli Itaalia ametivõimude otsusega selle kohta, kuidas nad saaksid neid vahendeid kasutada. me rääkisime minister De Vincenti ja teistega, teiste ametivõimudega, te teate, et siin on probleeme töötusega ja rändega ja ka Itaalia ametivõimud otsustasid piirkondadele anda kakssada miljonit ja me tahtsime, et nad informeeriksid meid, et kuidas nad soovivad seda raha siis jagada. et te teate, et me oleme väga solidaarsed, septembris andsime kolmkümmend miljonit äh, pärast maavärinat äh, abi, see oli maksimumsumma, mida oli võimalik Solidaarsusfondist eraldada ja nüüd me ootame piirkondade hinnanguid selleks, et teada saada, kui palju on meil võimalik ära katta ja lisaks äh, Solidaarsusfondile äh, tuleb äh, e Regionaalarengu fondist ka veel vahendeid selleks, et kõik kulud ära katta. ja tehnilised kohandused olukord kohapeal oli teistsugune, hullem kui see, mida ennustati, nii et te olite tõesti selle raha ära teeninud, saite selle siis lisaks esimesele eraldisele ja meie ei saa ju otsustada seda, kuidas neid vahendeid äh, kasutatakse, me lihtsalt tegime ettepaneku, et see raha tuleks investeerida noorte tööpuuduse vastasesse võitlusesse, rändeprobleemide lahendamisse ja nüüd pärast seda maavärinat äh, otsustasid Itaalia ametivõidud, et kakssada miljonit äh, eraldatakse siis maavärinas puudutatud piirkondadesse piirkondadele, aga me ei tea, kas need piirkonnad said seda raha ja kui palju ning milleks. aitäh, ütleb proua esimees, proua Kretsu jätkab. viimane avaldus, mis siin tehti, kommentaar. ma ei kritiseeri kedagi, ma väga vabandan, kui te minust valesti aru saite aga tahtsin lihtsalt toonitada, et olukord muutub ja me peame nende muutustega hakkama saama Teil on õigus, inimesed nõuavad rohkem, me peame rääkima oma investeeringute lisandväärtusest ja kui me läheme teie piirkondadesse, siis te näete seal kindlasti väga palju programme, mis tulenevad või mis on üles ehitatud koos Euroopa Parlamendi abiga. ja tõesti ma ei tea, need inimesed, kui nad hääletasid, ma ei tea, kas nad olid tõesti teadlikud, et väga palju töökohti on Euroopa fondide vahenditega loodud. muidugi iga poliitik kasutab kaarte nii, nagu talle kõige tulusam, aga ühtekuuluvus Euroopa ühtekuuluvuspoliitika loodigi selleks, et lõhesid ühendada ja me oleme olnud päris edukad. nüüd kuuskümmend aastat tagasi Äh, sõlmiti Rooma lepingud ja äkki te võiksite ka vaadata, milline oli Euroopa toona ning milline on Euroopa praegu? on täiesti ilmselge, et uute liikmesriikide jaoks äh, Euroopa Liiduga liitumine oli väga suureks edusammaks, kes teab, võib-olla teie seda seisukohta ei jaga, aga seitsekümmend aastat rahu, investeeringuid ja majanduskasvu on tõesti midagi erakordset kogu planeedil ja me peame säilitama neid edusamme ning võitlema Euroopa eest ning hoidma Euroopat ühtsena selle, et tulla tagasi selle juurde, mida ütles esimene kõneleja, härra Van Nistelrooy. suur tänu, volinik mm.. me ei saa ühe minutiga äh, seitse küsimust esitada, ma tahaks teilt paluda ühte teenet, kui kolleegid regioonid äh, regionaalarengu komisjonist esitaks teile küsimused äh, kirjalikult, äh, kas oleksite valmis neile vastama? ning äh, selge on ka see, et peame veel erakorralise koosoleku korraldama, et arutada kahe tuhande kahekümnenda aasta järgset ühtsuspoliitikat, kus meil on aega rohkem ära kuulata erinevaid arvamusi, erinevaid küsimusi ja vastuseid teie poolt. suur tänu teile ning äh, soovime teile väga edukat kohtumist täna teie valge raamatu osas ning eh, eh, loodan, et teile esitatakse ja saadetakse edasi kirjalikud küsimused, kahju, et meil täna rohkem lihtsalt aega polnud. Thank you very much once again, all the best. Thank you, take care. Uh, now we continue with the next point. suur tänu, järgmine päevakorrapunkt nüüd, mis puudutab äh, arutelu äh, riik, piirkondade ja linnade esindajaga nõukogus. ning see nõukogu esitati ühe, viiekümne esimesel aastal, piirkondliku omavalitsuste nõukogu ning kes sellesse kuulub neljakümnest esimene, ühest riigist kuuskümmend üks esindajat ning nad eh, esindavad sada viitekümmet tuhandet kohalikku omavalitsust. ja nõukogul on kaks, eh, kahekordne roll, mõjutades Euroopa õigusloomet, mis puudutab piirkondi ja linnu ning samuti luues eh, foorumi, kus viiakse kokku ka riik, eh, riik, piirkondade esindajad, riiklike parlamentide esindajatega. meil on võimalik äh, arutada äh, nendega mitmesuguseid küsimusi kahe tuhande viieteistkümnenda aasta novembris ja täna toimub arutelu praeguse olukorra kohta CMR-i esindajatega ning siin on äh, proua Gunnarsson, kes on pärit Rootsist kes on CMR-i ühtsuspoliitika kõneisik. nii et äh, jätkame eelnevalt äh, teemat, mis puudutab ühtsuspoliitikat, annan nüüd sõna proua Gunnarssonile ja siis annan meie komisjoni liikmetele sõna, kes koos koordinaatoritega soovivad esitada küsimusi. palun, teil on sõna suur tänu, äh, proua juhataja, austatud Euroopa Parlamendi saadikud, äh, daamid ja härrad nagu proua juhataja juba ütles, olen mina Karola äh, Gunnarson ja olen Solani linnapea, mis on omavalitsus Rootsis. ja ühtlasi olen Euroopa kohalike ja piirkondlike omavalitsuse nõukogu äh, eestkõneleja ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas ja olen seda tööd detsembris teinud juba mõnda aega, palju aastaid. väga hea meel on teiega täna rääkida ühtekuuluvuspoliitika teemadel, eriti äh, sellest, milliseid tulemusi äh, oleme me näinud koha peal praegu selle poliitika osas ja et mille osas on vaja tulevikus veel ära teha. nii nagu proua juhataja ütles, on meie nõukogu Euroopas vihmavari operatsioon kohalikele ja piirkondlike omavalitsustele. see toob kokku siis äh, kõikide omavalitsuste esindajad ja esindab kõikvõimalikke territooriume, me räägime siin kohalikest, äh, piirkondlikest ja nende vahele jäävatest äh, tasanditest täna on Euroopa ühtekuuluvus sattunud paljul tasandil proovikivi ette. sisseränne, madalad majanduskasvumäärad, Brexit, mille taga on peaasjalikult maha jäänud territooriumid ja populistlike erakondade peatõst üle terve Euroopa on heitnud uut varju Euroopa Liidu tulevikusuundadele ja sellele, et millist lisandväärtust Eh, Euroopa annab kodanikele. teadmatuse ja ebaselguse aegadel on pühendumus territoriaalsele tasakaalule ja ühtekuuluvuspoliitikas kohalike, kohaliku tasandi rolli tunnustamine igal pool Euroopas on olulisem kui kunagi varem. ja ma olen nõus sellega, mida ütles proua volinik ühtekuuluvuspoliitika tähtsuse kohta. ühtekuuluvuspoliitika äh, on äh, see poliitikavaldkond, mis on kodanikule väga lähedal. see annab kohalikele omavalitsustele, ettevõtetele, ülikoolidele, kodanikuühiskonna organisatsioonidele ja omavalitsusorganisatsioonidele võimaluse arendada, areneda ja kasvada üheskoos. Euroopa ühtekuuluvuspoliitika on instrument, millega me saame rahvale näidata, et Euroopa hoolib neist see on vahend äh, seljatamaks ühtseid probleeme ja teha seda koordineeritult. me oleme küll nendes äh, aluspõhimõtetes kokku leppinud, aga äh, oleme näinud seda, et see poliitika, nii nagu see on täna välja kujundatud, ei ole tulevikus enam sobiv tuleviku ühtekuuluvuspoliitika peab ennast tõestama ja peab näitama, et ta on see vahend, millega saab lahendada need probleemid, millega inimesed on kogukonna tasandil ja oma elus laiemalt silmitsi. meie nõukogu on hakanud äh, juba arutelusid pidama selles osas, kuidas see väga oluline poliitika saaks jätkuda tulevikus ja kuidas ta saaks tuua konkreetseid lahendusi nendes piirkondades, kus vajadused on kõige suuremad meie eesmärk on järgnevatel kuudel välja tuua võtmesoovitused kohaliku ja piirkondliku omavalitsuse tasandilt ühe, ühtekuuluvuspoliitika jaoks pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. ma tooksin välja viis punkti aga juba täna nende inimeste nimel, kes on Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika rakendamise eest vastutavad igapäevaselt kohalikul tasandil nimelt siis äh, kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused. kõigepealt oleme meie arvamusel, et Euroopal on vaja uut äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta järgset strateegiat ja selle strateegia aluseks peaksid olema need sihtmärgid, mis on seatud aastaks kaks tuhat kolmkümmend juba mõnedes teistes äh, Euroopa Liidu poliitika valdkondades ja rahvusvahelistes lepingutes, mille Euroopa Liit on hiljuti alla kirjutanud. jätkusuutlikud arengueesmärgid, Pariisi kliimakokkulepe ja nii edasi. see annaks selge strateegilise suuna ka Euroopa ühtekuuluvuspoliitikale ja aitaks äh, ka Euroopas edu mõõta selle poliitika loomulikus kontekstis. see aitaks kindlasti toetada ka Euroopa Liidu ühtsuse ja solidaarsuse põhimõtteid ühtsete eesmärkide saavutamisel teiseks, tuleviku ühtekuuluvuspoliitika peaks olema kaasav. see tähendab seda, et see peaks olema kujundatud kõikide Euroopa piirkondade jaoks, rohkem arenenute jaoks, aga ka nende jaoks, kes on natukene raskemas olukorras nende piirkondade jaoks, kus taristu ei ole välja ehitatud, nende piirkondade jaoks, kus novaatorlus ei, ei ole veel kanda kinnitanud, nende piirkondade jaoks, kus noored inimesed lahkuvad, nende piirkondade jaoks, mis ei ole erasektori jaoks atraktiivsed see poliitika peab lähtuma alt üles põhimõttest ja aluseks võtma kohalikud kogemused ja kohaliku rahva vajadused. ja iga piirkonna eripärasused ja nende majandusliku olukorra. eesmärgiks peaks olema ligitõmbava avaliku ruumi loomine ja võimaluste tagamine kõigi jaoks. see eeldab ka poliitikat kõikide osapoolte jaoks mille nad saaksid omaks võtta. praegu ei ole partnerluspõhimõtet äh, veel hästi rakendatud igal pool ja just nimelt partnerluskokkulepete ja operatiivkavade praktiline pool äh, jätab veel soovida. tundub, et koostöö äh, on vormunud ainult äh, ebareeglipärasteks kohtumisteks, kuid ühtekuuluvuspoliitika partnerlus mõõde eeldab erineva tasandi valitsusüksuste koostööd ja seega meie oleme veendunud, et ühtekuuluvuspoliitika peaks olema kohalikele omavalitsustele lähemal ja nende jaoks juurdepääsetavam. see tähendab seda, et tuleb äh, toestada äh, kesktasandi ja, ja kohaliku tasandi vahelisi kontakte ja siis programmiperiood, hindamine, aga ka seirefaasid selles poliitikas tuleb võtta tähelepanu alla. tuleviku ühtekuuluvuspoliitika peaks kohalikku tasandit kaasama rohkem ja laiema põhja, põhiliselt kui senised poliitikad, mitte ainult projektide väljavalimisel, vaid ka investeerimisprioriteetide paikapanemisel elemendid, mis on äh, praegu tegevusjuhises kirjas partnerluspõhimõtte jaoks, peaks äh, looma juriidiliselt siduva osa tulevikupoliitikas ja see tuleks võtta määrusesse, mitte ei tohiks jätta seda ad hoc käitumisjuhisena eraldiseisva dokumendina, sest see tekitab juba küsimusi ka selle dokumendi juriidilise jõustavuse kohta kolmandaks, ühtekuuluvuspoliitika peaks keskenduma ka äh, tulemuste põhisele ja integreeritud ühtekuuluv äh, territoriaalsele arengule. integreeritud lähenemine annaks võimaluse luua mitme sektori põhised strateegiad, mille aluseks on äh, piirkondlikust tasandist allpool olevate tasandite eelarvete ühtlustamine ja see kaasaks rohkem kohaliku tasandi huvipoole pooli. meil on vaja konkreetseid äh, väärtuslikke vahendeid, millega tuua otsuse langetus kohalikule tasandile. integreeritud territoriaalsed investeeringud ja äh, kogukonnapõhine areng oleksid äh, õiged vahendid ja on olnud, vabandust, õiged vahendid selle poliitika arendamiseks, aga meie uuringud on näidanud, et ju et väga piiratud on olnud tegelikult äh, projektide arv. me peaksime riike kohustama, et see võimalus antakse äh, kohalikule tasandile äh,, vaatamata sellele, millist tüüpi nad on. eriti vaatamata sellele, et riigil on äh, rahade jagamise osas teatud roll aga see eh, mitmetasandiline lähenemine, tuleb tunnistada, on teinekord eh, komplitseeritud ja võib-olla ka riskantne, sest et reeglid on erinevad ja lähenemised on erinevad eh, erinevate rahastamisvahendite puhul. ja seega meile tundub, et võib-olla Euroopa Liit peaks liikuma ühtsete reeglite kogu suunas viie ühtekuuluvusfondi puhul, selleks et tagada suurem usaldus ja juriidiline kindlus nii rakendamise, haldamise kui ka aruandluse puhul kõikide fondide kontekstis. ja neljandaks, Euroopa ühtekuuluvuspoliitika peaks olema lihtsam. selleks, et julgustada kohalikke omavalitsusi täies mahus ära kasutama Euroopa vahendeid ja tegema seda paremini kui praegusel eelarveperioodil. meie Euroopa poliitika peaks olema lihtsalt arusaadav ja loetav kõikidele osapooltele meie e, e, Euroopas. see ei peaks olema halduse kontrolli mõttes liiga kohmakas ja keeruline. näiteks vastavalt Euroopa Liidu komisjoni mõjuhinnangule ringmajandusele tänu on nelisada nelikümmend kolm tuhat tonni CO kahte võimalik kokku hoida ja loodaks sadu tuhandeid uusi, vabandust, kümneid tuhandeid uusi töökohti aastaks kaks tuhat kakskümmend. kohalikud omavalitsused on kõik väga mures, miks nad ei peakski mures olema. asi on selles, et nendel on vaja juurdepääsu vajalikele vahenditele selleks, et sellest ambitsioonikast plaanist äh, vormuks reaalsus Euroopa Liidu tasandil on vahendeid selle jaoks ja euro- ja omavalitsused on valmis ka taotlema neid vahendeid, aga linnad, kus on väike haldussuutlik, satutakse vahenditele juurdepääsu tagamisel liiga paljude takistustega vastamisi ja seega on bürokraatia vähendamine väga oluline. kontrollid ja auditid nende liikmesriikide jaoks äh, kes on näidanud, et nende kodused süsteemid on robustsed, ehm, tuleks ehm, võib-olla nende puhul mõelda teistsugustele süsteemidele. ja lisaks sellele on vaja kõikides liikmesriigis, riikides keskenduda institutsionaalsele haldussuutlikkuse edendamisele. tuleks rohkem ära kasutada tehnilise abi temaatilist ehm, vahendit ei peaks olema ainult kohalike omavalitsuste ja haldusametite asi see, vaid ka kasusaajate asi, eriti mis puudutab riigiabi reegleid, avalike hanke reegleid ja finantsvahendeid. proua mm, juhataja, ma andsin ainult lühikese ülevaate nendest asjadest, millest meie nõukogu liikmed on rääkinud. kindlasti need arutelud äh, leiavad laiemat kajastamist kahekümne kaheksandal märtsil, kui kokku tuleb meie suur kohtumine. Te olete kõik teretulnud äh, liituma meiega Brüsselis aruteludele, äh, aruteludes, et rääkida selle poliitika tulevikust, mille tähtsus Euroopa jaoks on täna äh, suurem kui kunagi varem meie nõukogu on valmis teiega tegema koostööd terve selle protsess, protsessi jooksul, et liikuda ühtse, ühtekuuluvuspoliitika suunas, mis hakkab kehtima pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. suur tänu sõna saamast! For... suur tänu ja suur tänu selle lahke küllakutse eest. kolleegid, sõna on nüüd teil, kui teil peaks juhtumisi olema küsimusi või esitada omalt poolt märkuseid. proua Kreel. jaa, aitäh, väga hea, et et mulle anti nüüd võimalus rääkida, aga mul on hääl ära, nii et teen lühidalt. tõesti, väga tähtis on see, et meil on tulevikus vaja uut strateegiat ühtekuuluvuspoliitika jaoks ja järgnevatel kuudel peame me sellega tõsiselt tegelema ma leian, et kliimamuutuste kõrval ja vaesuse ja tööpuuduse vastase võitluse kõrval on meil vaja ka prioriteet projekte, mis tegeleksid digitaalse tegevuskavaga. minu arvates ühtekuuluvuspoliitika puhul on need äh, kõrvale jäetud, aga samal ajal on tegemist tulevikku suunatud prioriteediga, millega meil tuleb tegeleda, mis meil tuleb Euroopa Liidus välja töötada. olen teiega täiesti nõus, partnerluse põhimõte ei tohiks jääda mitte ainult paberi peale, vaid seda tuleb hakata ka rakendama ning äh, meil tuleks võib-olla ka leida uusi võimalusi, äh, kuidas seda rakendada ja võib-olla ka kohustuslikkuse peale tuleks mõelda, jah, ma tean, et see võib küll teatud äh, ähm, projekti faasis tuua küll rohkem tööd endaga kaasa, aga see tasub ennast ära. mul on konkreetne küsimus äh, viimastel nädalatel ja kuudel räägime me üha rohkem sellest, et meil on vaja rohkem läbipaistvust ja paremat kommunikatsiooni. kuidas teie linnapeana sellesse suhtute? kas teie linna elanikud teavad, mida on ära tehtud Euroopa tõukefondi vahenditega teie linnas ja ma eeldan, et ka teil võiksid asjad olla veelgi paremad, et kuidas te seda endale ette kujutate, et kuidas seda kommunikatsiooni parandada, teavitustööd parandada mida saaksime ka meie ära teha seadusandjana selleks, et toetada seda kommunikatsioonitööd ja milliseid ettepanekuid võiksite teie teha, sest tõesti, minu jaoks on tegemist väga südamelähedase küsimusega. me kulutame miljardeid, mitte keegi ei ole ka sellest mitte midagi kuulnud ja lugesin ükskord äh, intervjuud äh, ühe Walesi kodanikuga, ta nimelt äh, seisab seal sildi ees, kus kaks miljonit on siia Euroopa Liit investeerinud, tal küsitakse, mis on Euroopa Liit siin ära teinud ja ta vastab lihtsalt, mul pole õrna aimugi. nii et tõesti mind natuke šokeeris see, aga see on ilmselgelt äh, olukord koha peal, nii see täpselt on ja mind tõesti huvitab see, milliseid ettepanekuid teie saaksite teha praktiliselt selle asja parandamiseks. aitäh, proua Vana, palun järgmisena aitäh, proua esimees, suur tänu, lugupeetud äh, linnapea Gunnarson. kuulasin tõesti väga tähelepanelikult, äh, eriti seda, mida te rääkisite ka selle avalduse kohta minu küsimus läheb samas suunas kui see, mida ütles proua Kreel. see puudutab partnerluse põhimõtet, mis meie jaoks on tõesti väga tähtis ja ma tõesti saan aru, miks te ütlete, et meil peaks olema siin rohkem kohustuslikkust sisse kirjutatud. kas teil on võib-olla ka positiivseid ja negatiivseid näiteid, sest teil on tõesti pikad kogemused selle kohta, kuidas partnerluspõhimõtet rakendatakse. ja veel üks küsimus, mis on hoopis teisest vallast, see ei puuduta ühtekuuluvuspoliitika tulevikku, vaid hoopis äh, piirkondlike omavalitsuste ja kohalike omavalitsuste mänguruumi. kuidas teie sellesse suhtute, näiteks mida te arvate vabakaubanduslepingute kohta, kui mõelda nüüd äh, neid lepinguid, mille üle praegusel hetkel läbirääkimisi peetakse, nagu TISA leping, teenuste kaubandusleping, mis tõesti väga palju siin toob kohalike omavalitsuste jaoks äh, uusi ülesandeid kaasa, kõik need erinevad klauslid, mis on seal sees, pluss need avaliku hanke menetlused ja samamoodi ka see õigus reguleerida ja see, et äh, õigus äh, reguleerida mõjutab ka väga palju teie kohalike omavalitsuste tööd, nii et ma tahaksin, et te lühidalt ka seda kommenteeriksite. Other questions? No, allow me to, to put the eh, ning ma tahaks samuti esitada küsimuse teile kõigepealt suur aitäh meie esimene eesmärk regiooni, regionaalarengu komisjonis on kuulata, mida arvavad kohalike omavalitsuste esindajad. suur tänu teile osaluse eest meie kohtumisel, see on väga oluline, et äh, kuulame ära selle info, mida meiega tahate jagada ja et me saaksime teid kaasata oma aruteludesse seoses partnerluspõhimõtetega seoses kõigi probleemidega, mis, millega me oleme sunnitud kokku puutuma, kuid sooviks teie käest eh, paluda, et te jagaks eh, oma seisukohti meiega, kas eh, arvate, et ühtsuspoliitika, nagu üks kolleeg täna ütles, on lihtsalt jätkuvas arengus või siis taandarengus? meil on vaja stabiilsust ja meil on vaja ka äh, seda, et äh, näeksime tu- äh,, näeme tulevikku, et mm, selles, äh, palun vastake nüüd suur tänu teile, proua esimees, kõigepealt alustagem kohalikust tasandist. küsimus on nüüd siis selles, kui me suudame kaasata oma kodanikke, kui me suudame teha eh, kodanikud teadlikuks erinevatest eh, projektidest. kõigepealt soo-, eh, siis tuleks seda kõigepealt teha koha peal ning sooviksin öelda seda, et kolleegid, minu kolleegid ja mina saaksime oma tööd teha ka palju paremini, samas sooviksin öelda seda, et kõigepealt eh, alguses me tegeleks, tegelesime võimekuse tõstmisega ja sellest rääkides on meil vaja kaasata ka kodanikuühiskonda, mitte ainult eh, juhtivaid isikuid riiklikul tasandil, kui eh, inimesed saavad rohkem informatsiooni, siis nad soovivad ka, et neid rohkem kaasataks arvan, et kui toimuvad arutelud kohalikul tasandil tulevaste projektide kohta, siis me üritame rohkem kodanikke kaasata aruteludesse, isegi siis, kui me ei eh, tea kõike projekti kohta, üritame aga arutelusid edasi viia kodanikuühiskonda et äh, anda neile võimalus arutelu edasiviimiseks, et nad saaks aruteludes osaleda ning äh, see on oluline, sest me ei saa leida lahendusi, kui me istun, kui mina istun oma linnavalitsuses, äh, oma kodulinnas ja otsustan, et see projekt on meie jaoks kõige olulisem, siis ei saavuta me midagi. me võime aga midagi saavutada, kui me kaasame kaaskodanikke väga laiapõhjaliselt juba algusest peale. ning eh, siis veel üks eh, väga lihtne asi, te võib-olla naerate, aga minu meelest kõige olulisem, et eh, teadmisi levitada Euroopa Liidu kohta, Euroopa Liidu kasuteguri kohta on väike lipp, sinine lipp kollaste tähtedega. igal pool, kus äh, finantseeritakse projekte Euroopa Liidu poolt. E, tuleks kasutada seda, seda e, lippu, mõnede jaoks on see ainus side Euroopa Liiduga. peame jätma arutelud selle kohta, kui suured peavad olema maasikad kõrvale ja arutama ta pigem seda, mida peame, saame meie teha selleks, et anda oma panus Euroopa Liitu heaks ning mida saab Euroopa Liit teha meie heaks. aga siis äh, tuleb alati öelda ka seda, et meie olemegi osa Euroopa Liidust ja minu kodus me kasutame alati Euroopa Liidu lippu, alati koos Rootsi lipuga ja ka oma linnalipuga iga kord. me peame sellest ka kodanikele rääkima, seega ma ütleksin, et kodanikud tuleb kaasata algusest peale, eh, samuti tuleb võimekust tõsta, et eh, kodanikel oleks võimalik protsessides osaleda, samuti tuleb eh, nähtavust suurendada, kas lippude abil või muul viisil et näidata, et oleme osa Euroopa Liidust. kui me räägime tulevikust, kui räägime sellest, kas see peaks olema revolutsiooniline või stabiilne, siis kui mõnikord eh, kui mõtleme, et eh, aega läheb väga palju, eh, liiga palju, siis eelistame resolutsioon, revolutsiooni, aga et lihtsustada asju kodanikul tasandil, eelistaksin mina isiklikult stabiilsust. sooviksin aga stabiilsust rohkete muudatustega. meil peab olema alus, millel, millelt edasi liikuda, sest äh, see on väga kaua aega läinud selleks, et äh, õppida, kuidas struktuurifonde kasutada ja pole endiselt leidnud võtit selle kohta, kuidas äh, neid tegelikult äh, kasutada hästi ja eh, kui oleks samad reeglid kõikide fondide kohta, siis oleks asi palju lihtsam, oleks suurenev stabiilsus, kuid oleks võimalik edasi liikuda, saavutada suuremaid võimalusi, eh, kaasata ka kaaskodanike töös osalema. nüüd avalik hange. see vajab eraldi peatükki kohalikul tasandil. on äh, avalike hangete küsimus väga tähtis. üritame alati mõelda, kuidas seda küsimust, sellele küsimusele vastuseid leida, kuidas äh, avalik hange kõige paremini võiks toimida, samal ajal aga üritama eh, leida, mis, kuidas linnavalitsuse eesmärke täita, sest eh, mõlemat eh, tuleb ju kombineerida. kohaliku tasandi poliitikuna on mul omad eesmärgid ning selles suunas soovime ka edasi liikuda. üks avalik hange on üks võimalustest saavutada oma eesmärke kohalikul tasandil. arvan, et Äh, vastasin mõningad osadele küsimustest, aitäh. suur tänu teile, suur tänu, et äh, vastasite huvitavalt meie küsimustele. kuulsime väga palju nüüd kohalike omavalitsuste kohta, suur tänu. Äh, olete teretulnud meie tulevastes aruteludes osalema, nii et aitäh. ja nüüd jätkame oma järgmise päevakorrapunktiga. meil on proua Kreel esindab, esitab oma raporti projekti, mis puudutab finantsreegleid Euroopa Liidu eelarves ning eh, Regionaalarengu Komisjon valmistab ette oma arvamust eh, mõningate ettepaneku artiklite kohta, mille osas meil on ainupädevus proua Kreel esitab meile nüüd oma arvamuse projekti, palun, teil on sõna. suur tänu, ma üritan ähm, teha nii lühidalt kui võimalik. komisjoni ettepanek põhimõtteliselt äh, näeb siis ette uute ähm, äh, vahendite kasutamise lihtsustamise ja põhimõtteliselt siis üldse ühtekuuluvuspoliitika lihtsustamise, seda eesmärki ma toetan ja seega oleksin äh, ma üsna tagasihoidlik muudatusettepanekute osas ja, äh, ja selles osas, mida oleks võimalik üldse lihtsustada üks probleem, mis äh, selle lihtsustatud kulude optsiooni puhul on see, et äh, ma arvan, et me peaksime ette nägema natukene suurema paindlikkuse liikmesriikide ja piirkondade jaoks, sellepärast et on täiesti võimalik, et pärast kolme aastat äh, uute reeglite sissetoomist äh, on kõik äh, juba kohanenud nende muutustega, on need muutused sisse veinud ja nüüd see lihtsustamise äh, sissetoomine tähendaks väga paljude jaoks äh, seda, et need uutused, muutused on väga kiired ja et seda võiks teha siis hiljem ja sellest ma saaksin väga hästi ka aru. ja nüüd see kohustus sisse viia, see küll õige ei ole, piirkonnad peaksid ise otsustama, kas nad on valmis kasutama seda meedet või mitte. minu arvates oleks tõesti mõistlik see, kui võimalikult paljud piirkonnad äh, osaleksid, aga kui see teeb asja veelgi keerulisemaks, kui äh, see, mida me lihtsustamisega soovime saavutada, siis peaks olema ka võimalus siiski jätta kogu see süsteem vabatahtlikule alusele muudatusettepanek, mille mina välja pakun selles dokumendis, puudutava, puudutab just neid valdkondi, kus sisuliselt sekkutakse ühtekuuluvuspoliitikasse. üks komisjoni ettepanek on minu arvates väga hea, see puudutab äh, lisaprioriteeti, mis on sisse viidud äh, Äh, pagulasvaldkonnas ehk et pagulaste integreerimiseks on äh, võimalik abi anda ja seda siis nii pagulaste majutamisel kui ka integreerimisel ja ma tõesti leian, et väga mõistlik on ka programmiperioodi keskel sekkuda uutele probleemidele ning operatiivsete programmide muutmine äh, selles mõttes oleks tegelikult väga lihtne võimalus midagi ära teha, nii et see ei tekita ka liikmesriikide jaoks suuri probleeme. siis edasi, väikesemahuline taristu, siin mõtlen just kultuurimälestisi, siin on komisjon teinud ettepaneku, et vahendite määr peaks olema täiesti vaba, igaüks otsustab ise, palju kulutab. mina olen teinud ettepaneku, mõeldes ka selle peale, et viimase ametiperioodi ajal me võitlesime selle eest, et need summad oleksid piiratud, kuna kultuurimälestised äh, on küll väga tähtsaks valdkonnaks Euroopa Liidus, aga samal ajal nad ei ole Euroopa Liidu pädevuses. just sellepärast ähm, me panime siin piirangud sisse, samal ajal aga ma näen ju ka ise, et piirkonnad ütlevad, et meil oleks vaja rohkem paindlikkust ja just sellepärast olen ma teinud ettepaneku, et definitsioon selle kohta, et mis on siis väikesemahuline taristu, et seda definitsiooni muudetakse. Al-, tavaliselt on siin projektid kuni kümme miljonit eurot ja maailma kultuuripärandi puhul siis kakskümmend miljonit eurot ning põhjendatud äh, äh, juhtumitel on võimalik ka rohkem kulutada, nii et on siin täiesti selge, et liikmesriigid on nüüd siin palju paindlikud, aga teiselt poolt on võimalik ka selgeks teha, et tegemist ei ole sellise lõpmatu rahastusallikata, ükskõik äh, mis see eesmärk siis ka poleks. ma arvan, et see on ka ühtekuuluvuspoliitikat tuleviku üle toimuvate arutelude jaoks tähtis, sest me peame alati mõtlema tõesti selle peale, et me investeeriksime inimestesse. ja võib-olla nüüd liialdan natukene, aga tõesti vanadesse kivimõlakatesse ei ole mõtet investeerida, see oleks ka väga äh, tähtis sõnum, mille me saadame komisjonile ja ja see tegelikult puudutab ka arutelusid siis tulevase ühtekuuluvuspoliitika üle, nagu juba eelnevalt ütlesin kõige kaugele ulatuvam muudatusettepanek on järgmine, see puudustab Junckeri investeerimiskava ja Euroopa ühtekuuluvuspoliitika ühendamist. Te teate, et juba praegu on võimalik mõlemat meedet ühendada. meil on selle kohta ka näiteid, kuidas seda on tehtud, komisjon on teinud ettepaneku meetme kohta, mis läheb palju kaugemale ja minu arvates on meil siin vaja rohkem nõu pidada. siin on tehtud ettepanek, proua Vana vist juba mainis seda ka täna, et tegemist on siis ettepanekuga, kus vabatahtlikult, aga põhimõtteliselt ilma ühegi piirmäärata on võimalik saada Ühtekuuluvusfondist äh, Äh, raha Junckeri investeerimiskava rakendamiseks ja samal ajal Junckeri investeerimiskava ei ole kuidagi seotud ühtekuuluvuspoliitikaga. siin räägitakse ka jagatud äh, haldamisest, mille kaudu siis ühtekuuluvuspoliitika vahendeid antakse tagasi komisjoni ja tegemist on siis keskse valitsemisega ja samal ajal komisjoni puhul ei ole selgeks tehtud seda, et kui Rumeenia, Bulgaaria või Poola saavad vahendeid, et siis need projektid, mis investeerimiskava kaudu rahastust leiavad, tõesti viidaks läbi ka nendes nimetatud riikides, kus siis seda ühtekuuluvuspoliitika vahendeid üle kanti see meenutab mulle ka neid tuliseid arutelusid, mida pidasime eelmisel Äh, ametiperioodil, kui kümme miljardit eurot ühtekuuluvuspoliitikas sooviti välja võtta selleks, et äh, toetada Euroopa ühendamise rahastust. ja tegemist on väga mõistliku projektiga selle rahastu puhul, aga liikmesriigid äh, kes pidid siis rahast loobuma, küsisid, kas mingid projektid tulevad siiski meie riiki tagasi. ja meil läks tõesti väga palju aega ja vaeva ning arutelusid komisjoniga, äh, parlamendisiseselt ja ka nõukoguga, selleks, et jõuda siis äh, kompromissile. et see kompromiss oleks siis olnud selline, et äh, selline territoriaalne lähenemine peaks säilima samal ajal aga selline territoriaalne lähenemine Junckeri investeerimiskavas pole üldse ette nähtud ja ma tõesti leian, et kui me siin räägime ühtekuuluvuspoliitika Junckeri kava ühendamisest, siis tuleb sellest rääkida. aga seda ei saa teha ülepeakaela. nüüd, kui ma vaatan seda tähtaega, millal see raport peab valmis olema ja muidugi selle raporti pealkirjas on ka kirjas lihtsustamine ja Regionaalarengu Komisjon ei näe ühtekuuluvuspoliitika valdkonnas lihtsustamist ette või soovib menetlust aeglustada, siis see ei ole ka mõistlik ja just sellepärast ma leian, et kõik need viited EFSI ja ühtekuuluvuspoliitika ühendamiseks tuleks välja võtta, seda kõike tuleb eraldi ettepanekuga teha üldmääruse kohta siis. me võime sama ettepanekut siis ka uuesti arutada, aga siis on mul ka piisavalt aega rahulikult analüüsida, et millal teenib see ühtekuuluvuspoliitika huve, et mõlemad äh, meetmed siis omavahel ühendatakse. siis saab ka mõelda selle peale, mida on vaja muuta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 samamoodi oleks võib-olla kasulik äh, ka see, et on võimalik mõlemat meedet ühendada selleks, et piirkonna arengut edasi viia. ma leian, et see komisjoni ettepanek ei ole piisavalt äh, tasakaalus ja piisavalt hästi läbi mõeldud ja sellepärast ma siin kasutasin tõesti radikaalseid meetmeid ja teen komisjonile ettepaneku, et võtame selle siit välja, ärme räägi selle üle selle dokumendi raames, vaid räägime sellest hiljem teise dokumendi raames sinna juurde tuleb veel ka õiguslik alus uue investeerimiskava kohta. nimelt sellest ei ole ka piisavalt räägitud. me ei tea, kuidas parlament otsustab, et kuidas siis investeerimiskava jätkamine välja peaks nägema ja tõesti, mul on väga raske siin rääkida kahe meetme ühendamisest, kui ma ei tea, kuidas üks nendest kahest meetmest tulevikus toimima peaks ja sellepärast ma loodan, et äh, te toetate mind äh, selles mõttes ja et me tõesti komisjoniga rahulikult ja põhjalikult saaksime rääkida ka siis tegelikust menetlusest, aga et me teeksime seda siis väljaspool omnibuse, omnibuse menetlust. ma arvan, et see on põhimõtteliselt kõik. ei, siiski mitte. ühe punkti unustasin nimelt ähm, komisjon selle lihtsustamismenetluse puhul on kasutanud äh, mõistet, kus räägitakse investorite erinevast kohtlemisest. komisjoni ettepanekust minu jaoks ei tule välja, keda see siis täpselt puudutab ja ma palusin komisjoni, et äh, enne kui seda raportit siin esitletakse, ma saaksin ka selgitused. kahjuks neid selgitusi ma ei saanud nii et äh, selles raporti eelnõus äh, põhjenduspunktis ma lihtsalt kutsun komisjoni üles äh, meile seda definitsiooni esitama. ja ma loodan, et selleks ajaks, kui me muudatusettepanekud oleme läbi vaadanud, see definitsioon ka tuleb, sest muidu on minu arvates väga raske ja see ei oleks ka lihtsam, kui me ei tea täpselt, et kes on puudutatud sellest lihtsustatud menetlusest ja kes mitte ja et millised on need tingimused, mille puhul siis on võimalik lihtsustatud menetlust taotleda. sellepärast tõesti palun, komisjon, lahendagem see probleem kiiresti, äkki saame veel täna selle kohta vastuse. ja siis ka definitsiooni. ootan juba põnevusega koostööd variraportööridega, selleks nädalaks on meil variraportööride kohtumine ka ette nähtud aga siin jällegi palun, et nende muudatusettepanekute puhul, mida te teete, te arvestaksite ka sellega, et me ei taha siin hakata hindama äh, seda üldmäärust, me ei taha seda üldmäärust hakata uuesti defineerima ja ümber kirjutama, vaid me tõesti keskendume ainult nendele punktidele, mida on maininud komisjon oma ettepanekus. ootan juba teie kommentaare ja koostööd, mis kindlasti kujuneb edukaks, aitäh! Thank you very much! suur tänu! ma ei maininud sissejuhatuses seda, et äh, meil on muudatusettepanekute äh, osas kaks võimalust. kõigepealt äh, saadikud võivad välja pakkuda muudatusettepanekuid otse Regionaalkomisjonis finantseeskirjade osas, aga ka nende sätete osas, mis kuuluvad meie ainupädevusse. nii et muudatusettepanekud võite siis esitada Regionaalkomisjoni poolt mõlema variandi puhul, aga nüüd need teised äh, klauslid, mille osas meil ei ole vastavalt kodukorda, kodukorra artiklile viiskümmend neli ainupädevust, employ-, eh, vabandust, tööhõive, transport eh, ja ITRE komisjon, nende puhul palun esitage oma muudatusettepanekud otse vastavasse komisjoni. ja nemad võtavad siis eh, need muudatusettepanekud arvesse oma raportites ja nüüd veel ma mainiksin ära muudatusettepanekute esitamise tähtaja. ma pakuksin välja meie komisjoni jaoks seitsmes märts, teisipäev kell viisteist null null, nii et nädal oleks aega neid muudatusettepanekuid esitada. ja pärast seda selgitust nüüd siis sõna meie variraportööridele ja alustagem härra Van Nistelrooist suur tänu, kõigepealt äh, tunnustusavaldus teile, proua juhataja, te olete saanud väga hästi hakkama tänase päratlõ-, pärastlõuna äh, juhtimisega, ma arvasin, et me jõuame selle punktini alles umbes kella viie paiku, aga saime hakkama juba varem ja seega jäin äh, proua Kreeli sõnavõtust ilma. aga teen väga lühidalt nagu enne äh, kuulsime arutelust proua volinikuga, on äh, praegu tekkinud küsimus sellest, et kuidas EFSI äh, meie vahenditesse paigutada. Need kaks instrumenti on täiesti eraldiseisvad. ja nagu proua volinik ka ütles ei ole seatud äh, geograafilisi mm, kriteeriume. aga kui me EFSit äh, vaatame sisuliselt poolest, siis tegelikult lõppkokkuvõttes peaks seal olema geograafiline mõõde. ei ole ühtegi äh, sellist nutsregiooni, mis ei paneks neid vahendeid finantsvahendisse või hakkaks neid kombineerima lõppkokkuvõttes aga peaks juba ette tegema kindlaks selle, et need projektid jõuavad ikka teie piirkonda kohale, sest muidu ei hakka keegi ennast üldse liigutama. jah, väga kena on öelda, et vahendeid võib koondada ERDF-ist äh, projektidesse, mille puhul ei ole ka selgust, et need projektid ka realiseeruvad ja nii palju, kui mina aru saan, siis eh, regionaalpoliitika vahendite suur eelis on see, et nad on horisontaalsed ja koordineeritud, nii nagu volinik ka täna pärastlõunal ütles. ja see on ka täiesti tõsi me räägime siin ju inimestest, inimressursist, ettevõtjatest, infrastruktuurist ja sellest kõigest üheskoos. ja see asi tuleb eh, korralikult ette valmistada temaatikavaldkondade puhul ja nii edasi ja mina tahan ka rohkem infot, nii nagu proua Kreel. ja tekib küsimus, kui kaugele me üldse võime minna siis. et äh, struktuurifondide vahendid äh, jääksid enda raamidesse, ütleme ei eravahenditele või EFSI vahenditele, mis äh, tagavad äh, selle, et äh, erasektori vahendid äh, tulevad juurde kas pankadest või äh, riskikapitalifondidest või pensionifondidest või kus iganes. ma tahaksin samamoodi siin sellele läheneda ja võib-olla esitaksime muudatusettepanekuid, mis toovad territoriaalse lähenemise sisse sama lähenemise me võtsime siis, kui me EFSi osas koostasime oma arvamuse, ma olin toona raportöör. ja ütlesin, et äh, vaatame, kuidas see asi käiku läheb ja siis äh, tule-, äh, kogemuste põhjalt vaatame, kas peaks suhteid kuidagi muutma, see oli minu lahen-, lähenemine toona, ma toetasin sünergiaid, aga kui need projektid on ainult äh, mingisugused sellised paraadprojektid, äh, mis lihtsalt moe pärast äh, lülitatakse sisse, siis sellest ei ole ka mingisugust kasu. nii et võib-olla homme, kui meil toimub see variraportööride kohtumine, võiksimegi sellest mõelda, et võib-olla kümme kuni viisteist protsenti Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide vahenditest võiks kasutada selle jaoks. see praegu on juba meie määrustega võimalik ja siis eh, kannaks selle sama asja üle EFSile. ja võib-olla oleks täitsa huvitav leida lahendus siin ja mitte jääda ootama järgmise rahastamisperioodi arutelusid, sest nii palju, kui ma tean, ja me võiksime neid toetada. nii et eh, võib-olla kõige parem soovitus oleks see, et ei peaks ära ootama äh, seda rongi, mis äh, juba tegelikult valmistub lahkuma. praegu on meil suurepärane võimalus seda määrust muuta. ja järgmine punkt, äh, mulle see tänane pärastlõunane kohtumine väga meeldis. proua volinik ütles, et ta tahab teha kommunikatsioonipoliitika tegevuskava ja lubas nähtavust, nähtavuse tõstmise kavasid ja ma olen juba mõelnud sellele, et kas me võiksime oma muudatusettepanekutega ka esitada teatud, teatud muudatusi siia. sest praegu on niimoodi, kui projekt saab läbi, nii nagu proua volinik ütles, siis teinekord on sellest projektist jah, need Euroopa tähtede sümbol puudu aga ega see Euroopa lipu panemine ei ole mingisugune kommunikatsioonistrateegia, see lihtsalt näitab seda, et Euroopa vahenditega on midagi ehitatud või ei. mina räägin teistsugusest kommunikatsioonist, mina räägin sellest, et me peaksime rääkima sellest, et tõukefondide vahendite investeeringud hakkavad tasu tooma nelja-viie aasta pärast. peaksime rääkima nende inimestega, kes kasu lõikavad meie investeeringust nii et me ei räägi siin mitte ainult projektide finalis-, eh, lõpetamisest, eh, vaid eh, sellisest kommunikatsioonist ja ma olen juba mõelnud sellele, kuidas neid muudatusettepanekuid teha ja olen nõus sellega, mida rohelised on mitu korda maininud selle kahjude küsimuse nii et istugem maha ja tehkem koostööd nii palju, kui see on võimalik. suur tänu, järgmine variraportöör on proua Tomašitš. suur tänu. ma toetan äh, neid ettepanekuid, mille on teinud meie raportöör Kreel tasakaalu saavutamise kohta nende huvipoolte vahel, kes tahaksid äh, Euroopa struktuuri investeerimisfonde kasutada, aga ei sanktsioon, sanktsioneeritaks ka neid, kes ei ole selleks veel valmis. regionaalasjade komisjon peab üles näitama arusaamist äh, ja mõistvust, äh, mõistmist, vabandust, erinevate äh, suutlikkustasandite vahel. ja see, mis sobib ühele liikmesriigile, ei tähenda seda, et peaks lihtsustama hakkama ka kohe teises liikmesriigis. meie poliitika peaks olema järjepidevam ja läbipaistvam nende punktide osas, mis on meie pädevuses esimeses arvamuste vahetuses Omnibusi, Omnibussi sätete osas ütles meie raportöör Kreel, et regionaalasjade komisjon ei ole veel kokku leppinud või aru saanud sellest, kokku leppinud sellest, kus oleks kõige mõistlikum lihtsustada ja milline peaks olema kõige õigem lähenemine selle lihtsustamise jaoks, ilma et asju ei hakataks liialt keeruliseks muutma selleks, et see paindlikkus saavutada, hõlmab ettepanek sätteid äh, piirmäärade tõstmise kohta ja äh, väikse, äh, väiksemamahulise infrastruktuuri osas, ma olin teile vastu, muudatusettepanekud üks, kaheksa, üheksa. minu meelest sellised piirmäärad lihtsustamisele ei vii, vaid hakkab hoopis mõjutama negatiivselt paljusid liikmesriike. ja ma arvan, et komisjon on oma ettepanekus juba sisse toonud piisaval määral lihtsustamist ja ka paindlikkuse ette näinud liikmesriikide jaoks ja see ettepanek äh, teeb äh, asjad lihtsamaks, äh, näiteks kultuuriinfrastruktuuri ja jätkusuutlikkusse infrastruktuuri investeerimise, ilma et peaks seda tegema läbi suuremate investeerimisfondide lihtsamaks teeb see asja võib-olla ka näiteks keskkonnamõju dokumentatsiooni osas. ja nüüd küsimus turismi kohta. küsimus on selles, et kas tõesti on piirkondi, kus elanikkond elatubki ainult turismist? praegused trendid turismisektoris näitavad seda, et äh, elanikkond ei saa ennast lahti lüli-, lahti lõigata keskkonnast ja sellest, mis toimub. turismis äh, kontrollimatud arengud ei peaks viima ressursside kaoni, see peaks hoopis äh, elamistingimusi sihtkoha, sihtkohtades parandama EFSI eh, ja struktuuriinvesteerimisfondide vahel tuleb luua seos ja ma tahaksin, et raportöör selgitaks meile, milline on tema visioon nende kahe fondi kaaseksisteerimise kohta ja vahel, nende vahelise sünergia kohta? <clears throat> ma tahaks eh, kõigepealt tänada proua Kreeli, sest need arv-, see arvamus valmistatakse ette väga suures pinge all, on ajastusprobleeme, samuti ootuseid on väga palju ehm, ning äh, me, meil on praegu Riigikomisjoni ettepanek, mis on hea alus tulevasteks aruteludeks ja koos leiame raportööriga lahendusi. üldiselt ma seda ettepanekut tervitan, sest äh, see võtab kokku Euroopa Parlamendi ja komisjoni liikmesriikide ja huvigruppide eh, poolt tehtu kõigest selle osas, mis puudutab struktuurilisi investeerimisfonde ja finantsinstrumente. samuti ka vähe selles osas, mis puudutab riskide maandamist. ja võtab, see võtab hästi ka kokku ka kõrgetasemelise lihtsustamistöögrupi tegevuse, mis komisjoni poolt ametisse määratusse. mina kui ALDE variraportöör toetan muudatusettepanekuid, mis puudutavad administratiivse koormuse vähendamist Euroopa äh, <clears throat> investeerimisfondi poolt ja äh, avaldan ka seda, mida öeldi väikesetasandilise taristu kohta ja samuti ka ülemmäära tõstmise kohta. ja leian ka, et suurem vastutu-, vastutustunne ja plaanlikkus on väga olulised ja toetan teie seisukohta selles osas. toetan ka muudatusettepanekut, mis puudutab äh, liht-, reeglite lihtsustamisprotsessi, kombineerides e-, EFSI fondi e, finantsinstrumente, et e, sünergiat suurendada e, ja suurendades investeeringuid ning e, samuti ka erainvesteeringuid e, toetab ka seda, mida ütles härra Van Nistelrooy. olen kindel, et suudame aruteludes leida lahendusi, sest me ei saa ei saa äh, pidurdada vajadust uute investeeringute järgi ja seega peame leidma lahendusi, milles need kaks instrumenti suudavad teineteist täiendades äh, koos toimida. sellega seoses on oluline ka komisjoni äh, poolt välja pakutud muudatusi kiiresti ellu rakendada, sest kui me Äh, soovime välja töötada tulevasi õigusloomilisi ettepanekuid. Äh, me läheb meil veel aastaid aruteludes, võib-olla on võimalik kasutada äh, omnibusi lahendust selleks, et täiendavus probleem lahendada, need on minu märkused ja annan nüüd sõna proua Vanale, kes on järgmine variraportöör aitäh, proua esimees, kolleeg Kreel ka minu poolt suur tänu tehtud ettepaneku eest. olen teiega väga paljudes punktides nõus. ka see, mida te praegu siin suuliselt välja tõite, sellega olen nõus, tõesti, tegemist on tõesti suurepärase alusega järgnevateks aruteludeks, eriti mis puudutab äh, üldmääruses artikkel kolmkümmend A väljavõtmist ehk et siis piiramatult on võimalik vahendeid üle kanda tõukefondidest teistesse finantsmeetmetesse, eriti just EFSisse. ka varem olen väga selgelt öelnud, miks me sellele vastu oleme, sest tõesti tegemist on suure ohuga ühtekuuluvuspoliitika jaoks ja ma arvan tõesti, et see väga tähtis on, et see komisjon siin selgelt oma seisukoha välja ütleks mm me teeme veel ühe äh, kustutamise taotluse artikkel kolmkümmend üheksa A, seal räägitakse ka kohustustest, mis tuleks äh, loobuda äh, ja sisse viia EPS-i kohustused, aga need on halvemad, ma olen seda juba ka varem öelnud, küll hästi lühidalt, me tõesti leiame, et EPS-i puhul äh, ei saa me rääkida sellest, et meil oleksid standardid paigas kestliku arengu jaoks ja tõesti eh, lõikes kolmkümmend üheksa A välja pakutu parand-, halvendab praegust olukorda. siis finantsmääruse kohta teeme me ka muudatusettepaneku, see puudutab eh, jagatud eh, haldust, lõige kuuskümmend kaks punkt üheksa, kus räägitakse ESIF-i ja EFSI fondide ühisest kasutamisest, me oleme sellele vastu ja muidugi ka ESIFi ja EFSi ühendamine on meie jaoks üleüldiselt äh, halb, sellepärast et me peame hoolitsema sellest, et ühtekuuluvuspoliitika standardeid äh, ei ohverdataks turule suunatud meetmete pärast, nii et tõesti, mis puudutab finantsmeetmeid, siis väga paljudes muudatusettepanekutes toome me selle välja. toonitada saan ka seda, mida te positiivset siin välja tõite, sest siin on tõesti ka positiivseid märkuseid võimalik teha just pagulaskriisi lahendamise, need uued võimalused, mis on loodud, on meie arvates väga head ja üleüldiselt on meil või on minul väga hea meel, et see koostöö on olnud nii hea ja konstruktiivne. kindlasti jätkame seda ka homme variraportööride kohtumisel. aitäh ja proua Demata, palun järgmisena. suur tänu. komisjoni ettepanek äh, on leidnud vastakaja ka Itaalias sel teemal on väga palju räägitud ning äh, tegelikult on ühte teksti siin väga palju erinevaid asju sisse pandud. Äh, väga raske oleks rääkida selle ettepaneku kõikidest osadest, kõik see, mis puudutab näiteks äh, Euroopa, üle-euroopalisi transpordivõrke, samuti digitaalseid arenguid ja igatahes loodame teie pädevuse peale ning esitame ka omapoolsed muudatusettepanekud mis puudutab artiklit kakssada kuuskümmend kaks kiirema menetluse poole, et eh, solidaarsusfondide eh, abil eelarvest rohkem toetust saada, eh, see võib olla otsustava tähtsusega, et aidata elanikke, kes elavad katastroofipiirkondades ja see on oluline, et ei peaks ootama fondide poolt liigalt pikku, mm, pikka aega võitlema peab vaesuse vastu, samuti diskrimineerimise vastu ning et samuti ka ja on vaja tegeleda pagulaste integreerimise küsimusega. E, see e, ei tohiks langeda ainult mõningate piirkondade ja liikmesriikide peale, seega tuleb välja töötada ka, kuidas toetada e, selliseid riike me, meie ühtsusfondidest, samuti on vaja, et vastutus langeks kõigile liikmesriikidele ei ole nõus muudat-, oleks äh, artikliga kakssada kuuskümmend viis, sest te jättes äh, kõrvale ähm, äh, lisakulusid ja samuti ka otsekulusid äh, ja äh, tagastatavat abi äh,. siin jääb veel juures ähm, veel, sinna jääb veel juurde omafinantseeringu küsimus, sest äh, siin räägitakse sellest nii-öelda sünergiast, aga eh, eh, tegelikult eh, praegusel hetkel võib tekkida oht, et kõik see, mis on üles ehitatud aastate jooksul fondide toetusega, kuidas pühitakse nagu kõrvale sellega seoses, mida teeb EFSI. seega arvan, et peab tunnistama, et finantsinstrumentide kasutamine kombineerituna EFSI-ga võib osutuda nõrgendavaks äh, faktoriks äh, ja seega ühtsuspoliitikat seda kaasa ei, kaasa ei aita. Thank you very much, are there any suur tänu, kas keegi soovib veel midagi öelda? ei, siis ma annan sõna Euroopa Komisjoni esindajale, kes äh, soovib sõna võtta, palun. suur tänu teile, proua esimees, aitäh proua Kreelile ja variraportööridele kõigepealt ma sooviksin teid tänada kõigi, kogu töö eest, mille olete väga kiire aja jooksul ära teinud, oleme sellest tänulikud, sest teate, et meie ühine eesmärk on see, et Omnibus ähm, ähm, võetaks vastu nii kiiresti kui võimalik. kokkuvõttes oleme tehtud tööga väga rahul, arvamusega samuti, kuid äh, kahetseme seda, et äh, äh, jäetakse välja kõik viited EFSile ehk siis struktuuriliste investeerimisfondide ning strateegiliste investeeringute fondi vahel omnibusist. meie leiame, et need sätted peaksid sisse jääma, et äh, lihtsustada äh, kahe fondi kombineeritud kasutamist, et äh, saavutada meie ühine eesmärk, mis peaks kaasa tooma suurema majanduskasvu Euroopas, tahaksin rõhutada seda, et meie meelest on tegemist äh, positiivse tulemiga mõlema fondi jaoks, ühest küljest tahtsime suurendada Euroopa strateegiliste investeeringute fondi ulatust, ehk siis võiksime garanteerida äh, suurema geograafilise ulatuse, kasutades äh, struktuurifonde, vähendamaks äh, teatud projektide riskiprofiili, mis tähendab seda, et me võiksime olla võimelised eh, lisainvesteeringud erasektorist ligi meelitada, mis eh, on eh, oluline invest-, strateegiliste investeeringute fondi ja samuti ka struktuurifondide jaoks, sest nad suudavad saavutada suuremat võimendit, mõju ja samuti äh, ka äh, suurendada erasektori poolset panust, mis äh, tähendab rohkem investeeringuid vajaduste katteks. see tähendab seda, et äh, struktuurifondide praegune mõju antud hetkel on liialt väike, et kõiki vajadusi katta, samas saame aru, et siin on veel teatud selgitusvajadus, Euroopa Komisjon on valmis need teile edastama ja ka parandama ka oma kommunikatsioonimeetodeid selle kombinatsiooni vajaduse selgitamiseks. Äh, meil toimub varsti tehniline kohtumine teie komisjoni liikmetega, et teile täpsemalt selgitada, millised on selle uue kombinatsiooni eelised, mis oleks loodetavasti äh, esimene samm õiges suunas ning kahtlemata oleksime valmis ka äh, lisainformatsiooni jagama. teine punkt, mida tahaksin jagada on äh, see, mis äh, puudutab lihtsustatud äh, kuluvõimaluste kasutamist, siin on teema, mis on meile väga tähtis, eh, sest need lihtsustatud variandid muutuksid kohustuslikuks, arvame, et see tooks kaasa administratiivkoormuse märkimisväärse languse Eh, seda nii ettevõtete kui ka haldusjuhtide jaoks ning loodetavasti suudame teiega teie arut- eh, ar,, ideid edaspidigi arutada, kuid arvame, et mitte ainult praegusel finantsperioodil, vaid ka tulevikus on oluline eh, neid uusi võimalusi arutada, et me liiguks aina suunas, äh, kus kasusaajate äh, administratiivkoormus langeb pidevalt. suur tänu ja olen valmis vastama lisaküsimustele, aitäh. suur tänu teile. minu jaoks, äh, sest ma ei teadnud, kas ma võin teie käest midagi küsida? Te mainisite tehnilistest kohtumistest. see on raportööri jaoks. selge, aitäh proua Kreel, teil on sõna. mina palusin, et ka mulle siin järeltunde antaks selleks, et ma ise saaksin ka muudatusettepanekuid teha, kui vaja. tõesti, tehniline kohtumine toimub kõikide variraportööride jaoks ja räägime seal just finantsmeetmetest. teeme seda hiljem, see ei toimu nüüd ülehomme kohe kui on veel kohtumisi, siis sellest ma ei ole mitte midagi kuulnud, tean, et äh, komisjonil ja minul on kavatsus kokku tulla selleks, et neid tehnilisi küsimusi selgitada. tahaksin veel kord äh, öelda üht. tahan, et mis puudutab siin seda peatükki, kus ESIF ja EFSI ühendatakse et me ei tohiks seda küsimust nüüd siin venitama jätta. me peame selle küsimuse võimalikult kiiresti lahendama, aga me peaksime seda tegema väljaspool Omnibuse ettepanekut, sest mina isiklikult ei ole võimeline seda praegu tegema, meil on vaja rohkem aega, et seda põhjalikult uurida. et on tõesti võimalik see, et liikmesriigid annavad raha komisjonile tagasi ja et nad sellegipoolest saavad kasu projektidest ja et on paika pandud menetlus, mille kaudu liikmesriigid on kohustatud kaasama piirkondi, mis vahendeid saavad siis ka raha tagasiandmismenetlusse ja selle kohta nüüd sõnastuse leidmine on raske. selleks on meil vaja rohkem aega kui see, mis meil on siin Omnibuse ettepaneku läbivaatamiseks ette nähtud. ausalt öeldes, praegusel hetkel me tõesti ülepeakaela surume seda äh, küsimust parlamendist läbi ja te näete, et ma ei tee tegelikult ju eelarvemääruse kohta mitte ühtegi muudatusettepanekut, sest ma leian, et see on eelarve, eelarve kontrolli komisjoni ülesanne. ja et seal on tõesti piisavalt tarku päid, kes saavad seda ka mõistlikult teha. mina oma raportis keskendusin ainult nendele osadele, mis puudutavad äh, regionaalarengu komisjoni pädevusvaldkonda ma ei taha siin pidur olla. tõesti, väga paljudes valdkondades on äh, tähtis võimalikult kiiresti lihtsustamine äh, ellu viia ja ei ole ju nii, et me juba praegu ei saa äh, ESIF-it ja EFSit kombineerida, ei ole nii, et me siin pidurdaks aga väga palju räägib selle poolt, et tõesti vastutustundlik käitumine tuleb sisse kirjutada, et me oleksime põhjalikud ja ettevaatlikud ja me ei taha ju, et aasta pärast me avastame, et oih, see ei toimigi. see kaheksa nädalat, mis meil on vaja juurde. Need kaheksa nädalat tuleb leida. me peame need leidma selleks, et äh, mõelda ka nende summade ja investeeringute mahtude peale ja siin ka tõesti mõistlikke öö, otsuseid teha, aga seda on meil siis võimalik homme variraportööride kohtumisel otsustada eks me siis homme räägime sellest veel kord, aga mul oleks tõesti väga hea meel, kui te toetaksite seda ettepanekut, et võtame selle osa menetlusest välja, komisjon võib homme uuesti teha sellesama ettepaneku, aga siis väljaspool omnibuse ettepanekut selleks, et meil oleks rohkem aega üheskoos seda küsimust läbi arutada. me ei räägi siin ju tõesti äh, mingitest väikestest summadest, tegemist on miljarditega, mida tuleb tulevikku investeerida. me vastutame selle eest ja me peame seda tegema mõistlikult, seda ei saa teha ülepeakaela ning ma leian, et komisjon viimastel nädalatel ei andnud meile kõiki vajalikke selgitusi. ja vahel jääb mulle mulje, et me loome meedet, mis pigem toetab Euroopa Investeerimispanka äh, kui äh, ühtekuuluvuspoliitika edasiarendamist ja piirkondade arengut. jah, te võite mulle näidata, et see nii pole, aga mit-, palun mitte selles menetluses, kus tõesti üritatakse kõike väga kiiresti parlamendist läbi suruda. meil on vaja seda aega selle küsimuse tõsisemaks arutamiseks. aitäh! Yes, please, Mr. Van. Just one, one remark. no, Mr. Roy, me üritame äh, aru saada, mis siin Eestiga toimub, see on tõesti oluline ja on oluline ka kiiresti tegutseda, sest nagu te ütlesite, mitu korda olen ma kuulnud investeerimispanga poolt, et, et erinev igasugused äh, süsteemide põimingud on, on noh, väga positiivsed, aga see pole nii, et, et olla täpsemad. ja võib-olla selle, selle direktiivi puhul on võimalik tuua sisse vajalikud muudatused ja liikuda edasi EFSi suunas. me peaks vähemalt tooma siia asjast vastutavad volinikud. soovime ka midagi tagasi saada sellest, mis me teeme. E, me e, praegusel hetkel e, see EPSi ei koonda oma tegevust muude vahenditega kokku, vaid ta võtab ühedest, ühtedest ja teistest vahenditest, mis garantiid on need, et need rahad tulevad tagasi erinevatesse piirkondadesse äh, peame selle asja selgeks tegema enne järgmist finantsperioodi algust. ja riigid äh, võivad, peaksid oskama ütlema, et nad toetavad EFSI metodoloogiat või mitte, et nad soovivad seda kasutada või mitte. nii et äh, peaks kasutama selle finantsperioodi ülejäänud osa, et asjad selgeks teha ning kui me ei suuda defineerida, mida tahame, siis kes peaks seda olema võimeline tegema me <clears throat> peame mõtlema, mida siin edasi teha ja peame mõtlema, äh, kuidas äh, territoriaalsemat lähenemist äh, välja töötada, sest nii palju, kui mina näen asja, et me peame territoriaalsuse suunas edasi liikuma aga vaatame, kuidas äh, lähiaja jooksul me saame sellest asjast kõige paremat äh, äh, teha. aitäh, niisiis homme toimub kohtumine, mis on väga huvitav ja viljakas. nii et jätkame homme nende aruteludega. meil on homme ka variraportööride kohtumine, nii et saame siis jätkata. suur aitäh arutelude eest, aitäh ettepanekute eest ning nüüd meenutaksin teile, et eh, nädal aega on veel muudatusettepanekute esitamiseks. järgmine päevakorrapunkt, muud küsimused, ei ole muid küsimusi, siis eh, meie järgmine kohtumine toimub kahekümnendal märtsil eh, kell kolm päeval ning teisipäeval, kahekümne esimesel märtsil kella üheksast ning jätkame siis kella poole seitsmeni õhtul. kohtumine on lõppenud, vähemalt avalik osa on lõppenud ja nüüd peame jätkama koordinaatorite kohtumisega, nii et äh, need, kes pole siia kutsutud, palun äh, lahkuge.